okay.. Dear colleagues. kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Thank you. aitäh. tahaksin teid tervitada, tahaksin tervitada liikmesriikide parlamentide esindajaid, samuti kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid ning meie kahte lugupeetud kõnelejat komisjonist, asepresident Valdis Dombrovskist ja volinik Pierre Moskovitšid. tere tulemast sellele parlamentaarsele nädalale. sellised nädalad muutuvad üha olulisemaks ja kasulikumaks foorumiks, kus pidada tõelisi arutelusid liikmesriikide parlamentide saadikute, Euroopa Parlamendi saadikute vahel ning Euroopa Liidu institutsioonide esindajate vahel. ma arvan, et tänane arutelu on õigeaegne, me räägime Euroopa poolaastast, räägime poliitilistest prioriteetidest kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks. see on meie esimese Äh, sessiooni teemaks, nagu te teate, möödunud nädalal nõukogu võttis vastu soovitused äh, euroala jaoks. Nende aluseks oli loomulikult äh, esialgne komisjoni ettepanek, sinna on sisse viidud küll väikeseid muudatusi, aga seal räägitakse lähenemisest, räägitakse toetusest ja nõukogu siis kiitis Äh, heaks kõik need dokumendid, mis puudutavad iga-aastast majanduskasvu ülevaadet ja nõnda edasi. meie siin parlamendis valmistame ette Euroopa poolaasta teemalist raportit, härra Hökmark on meie raportöör ning eelmise raporti äh, raportöör äh, oli Maria Joa Rodriguez majandusliku ja poliitilise olukorra keerukus Äh, nõuab seda, et me avalikult arutaksime majanduspoliitika prioriteete selleks aastaks ja ka seda, kuidas saavutada äh, märkimisväärset majanduspoliitika koordineerimist liikmesriikide vahel. niisiis annaksin nüüd sõna ka kaasesimehele tööhõivekomisjoni esimehel, aseesimehele härra Rolanile. aitäh, lugupeetud esimees. ka minul on väga hea meel teid siin tervitada ja tahaksin rõhutada ühte asja, ühte asja, mis on tõesti väga oluline. me räägime siin majanduspoliitika eesmärkidest, aga need tuleb siduda sotsiaalpoliitika eesmärkidega ja me peame tõdema, et siin valitseb ikkagi tasakaalu puudus selles osas, mis puudutab sotsiaalset poolt, mis puudutab meeste ja naiste vaheliste võrdsust. Eh, nii et, et ma arvan, et selle teemaga me peaksime tegelema süvitsi, me peame tegema ka nende inimestega, keda ähvardab vaesuse oht. me peaksime rohkem pöörama tähelepanu ka noorte olukorrale eh, ja Euroopa kodanikud ootavad, et me pööraksime eh, just nimelt Eh, see on nendele küsimustele väga suurt tähelepanu, sotsiaalsele ebavõrdsusele. meie siin parlamendis oleme selle teemaga üsna palju tegelenud. Eh, me oleme üritanud eh, vaadata, kuidas saaks ebavõrdsust vähendada ja me oleme tahtnud siis majanduslikud näitajad ja sotsiaalsed näitajad nii-öelda võrdsesse seisu viia ja ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Juncker on öelnud, et praegu on meil võim-, viimane võimalus äh, saavutada seda, et Euroopa pööraks rohkem tähelepanu just nimelt sotsiaalsetele aspektidele, millest ta ametisse astudes kõneles. aitäh, aitäh selle sissejuhatava sõnavõtu eest, need olid tõesti väga asjakohased märkused. meil on tõesti äh, väga tihedad sidemed majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika vahel, aga alustame nüüd siis äh, oma tööga. aga enne veel natukene ka meie töökorraldusest. me sooviksime anda sõna nii paljudele äh, sõnasoovijatele kui võimalik. Äh, te leiate sõnavõtu sooviavalduse, sellega saate siis märku anda, et soovite sõna võtta nii et, et palun täitke see siis ära ja andke siin saali korrapidajatele ja see puudutab nii liikmesriikide parlamentide saadikuid kui ka Euroopa Parlamendi saadikuid ja üldiselt üritame kõneaega jagada järgmise valemi järgi kaks liikmesriikide parlamendi saadikut ja siis üks Euroopa Parlamendi saadik ja nõnda edasi. aga eks me vaatame, kuida-, kui palju meil neid sõnasoovijaid on ja siis teeme kor-, korrektuure, me ei soovi siin sellist väga ametlikku arutelu, me soovime sellist äh, sõbralikku arutelu, mis keskendub just nimelt sisulistele ja olulistele poliitika küsimustele ja nüüd annaksin sissejuhatuseks sõnu, sõna siis Euroopa Komisjoni asepresidendile Valdis Dombrovskisele. lugupeetud äh, härra esimees, lugupeetud äh, parlamendisaadikud mul on väga hea meel siin olla ja näha siin nii palju esindajaid liikmesriikide parlamentidest. aastate jooksul me oleme tugevdanud oma majanduse juhtimise süsteemi ning mina näen siin kolme suunda, mis sellel aastal on eriti olulised. kõigepealt tuleb tunnistada, et meil on vaja saavutada majanduse taastumine iseäranis ähm, meie ühiskonna nõrgemates sektorites. Äh, selleaastane, iga-aastane majanduskasvu ülevaade rõhutab ka seda, et me peaksime su suurendama sotsiaalset õiglust. Äh, meil on vaja ka poliitikate koordineerimist parandada, teha rohkem koostööd ning tugevdada sotsiaalset dialoogi kõikidel poliitika tegemise tasanditel loodame ka teiepoolsele panusele, et teie toetate samuti meie lähenemist ja see parlamentaarne nädal on üks oluline samm sellel teel. nagu te teate, novembris võttis Euroopa Komisjon vastu sügisese majanduse juhtimise paketi. taustaks oli mõõdukas majanduse taastumine, aga see majanduse taastumine on olnud siiski üsna vastupidav, vaatamata tagasilöökidele Euroopas on äh, kõikides riikides oodata sellel aastal majanduskasvu, ka tööhõive vallas on olukord paranenud. Äh, avaliku sektori äh, puudujääk peaks langema ühe koma kaheksalt protsendilt SKP-st möödunud aastal ühe koma viie protsendini SKP-st sellel aastal ja kui me suudame loodetavasti suudame ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal samad taset säilitada ja e, üheksakümmend üks koma kuus protsenti skp tase peaks kasvama siis e, kaheksakümmend üheksa koma viie protsendini. kui kõik liikmesriigid oma ülemäärase eelarve puudujäägi likvidee-, e, ülejäägi likvideerivad, siis me loodame, et ainult kahes riigis on veel sellel aastal ülemäärane eelarve puudujääk Eh, komisjoni sõnum iga-aastases majandusülevaates on, et me peaksime mitmekordistama oma jõupingutusi selleks, et suurendada investeeringuid, teha struktuurireforme ja eh, ajada mõistlikku fiskaalpoliitikat. me peame tõstma oma majanduskasvu eh, potentsiaali nii keskpikas kui ka pikemas perspektiivis Äh, struktuurireformid äh, võimaldavad investeeringuid juurde meenutada, äh, meelitada ja meil on vaja vastutustundlikku fiskaalpoliitikat. meil on vaja jätkusuutlikku riigi rahandust. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kirjutasid alla ühisdeklaratsioonile, mis puudutab eelseisva aasta prioriteete ja tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi komisjone ja parlamendisaadikuid, kes eh, algatusraporti koostasid ning jään ootama selle vastuvõtmist kahe nädala pärast parlamendi täiskogul. me esitasime soodi, soo-, soovitused ka euroala majanduspoliitikaks eh, Euroopa poolaasta alguses. me peame rääkima ühistest väljakutsetest, mis meie ees seisavad ja samuti riigipõhistest soovitused möödunud nädalal ECOFINil kiideti need suunised heaks, mis ja need suunised juhivad tähelepanu sellele, et meil on vaja suurendada konkurentsivõimet, parandada ettevõtluskeskkonda toetada töökohtade loomist ja investeeringuid ning meil on vaja tasakaalu fiskaalpoliitikal, tuleb tagada jätkusuutlikkus ja samas tuleb toetada investeeringuid selleks, et toetada majanduse toibumist nii et, et äh, meil on vaja korralikku agregeeritud äh, fiskaalseisundit ja samuti peame jätkama tööd Pangandusliidu väljatöötamisel, meil on vaja äh, riskide jagamisele rohkem tähelepanu pöörata ja samuti jätkata tööd Majandus- ja Rahandusliidu väljakujundamisel. nagu kriis näitas, meil on vaja piiriülest koostööd selleks, et selliste suurte väljakutsetega ühiselt toime tulla me näeme, et äh, see töö, mida me oleme aastaid teinud, annab juba vilja, aga väga palju on veel teha. Äh, äh, võlg on paljudes riikides endiselt väga suur, majanduskasv on aeglane, jooksev konto defitsiit paljudes riikides on samuti tõsine probleem paljudel riikidel on suur jooksevkonto defitsiit ja samuti me peame arvestama nende sotsiaalsete väljakutsetega, millega Euroopa seisab silmitsi. meie ühine raport näitab, et tööhõive vallas on olukord küll aeglaselt paranenud, aga edusammud on olnud aeglased. liikmesriigid on läbi viinud olulisi reforme, näiteks pensionireformi, on üle on üritanud tegeleda noorte tööpuudusega ning vähendada äh, ka tööjõu maksustamist. meil on vaja siin paremaid tulemusi, meil on äh, vaja kasutada olemasolevaid vahendeid ja äh, rääkida ka Euroopa sotsiaalsete õiguste sambast. Euroopa poolaasta jõuab nüüd sellesse staadiumisse, kus anname välja riigipõhised soovitused me esitame need kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks veebruaris, kahekümne seitsme jaoks, et Kreeka kohta me neid ei esita, kuna Kreeka on veel endiselt programmi all. ja kõige olulisem on loomulikult kõigi soovituste tõhus ellurakendamine äh, jah, möödunud aastatel me oleme saavutanud selles vallas mõningaid edusamme, aga äh, palju tuleb veel paremaks teha Äh, selleks, et äh, saavutada tulemusi ja liikmesriikide parlamentidel on siin loomulikult väga oluline roll mängida. väga oluline on aidata liikmesriiki äh, otsuste elluviimisel. komisjon on välja pakkunud struktuurireformide toetuskava, kust on võimalik saada siis ka abi. ja nõukogu ja Euroopa Parlament peaks selle peatselt heaks kiitma. me üritame ära kasutada ka nii palju kui võimalik tugevdatud dialoogi liikmesriikidega. ma ise olen käinud kolmekümne neljal visiidil erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides seoses Euroopa poolaastaga ja need äh, külaskäigud on väga olulised, et me saaksime aru, millised majanduslikud ja sotsiaalsed väljakutsed Euroopa Liidu ees seisavad ja mida nende lahendamiseks tuleb teha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 Euh, Là-dessus, nous devons encore attendre, mais on voit tout de même de premiers signes de nationalisme. ja protektsionism ning äh, tõsine mõju, mis, mida võib avaldada ka Ameerika administratsiooni võimule tulek. selles kontekstis euroala, milline peaks olema euroala majanduspoliitika, me peame oma sisemajanduskasvu suurendama ning äh, ebakindlust vähendama. majandus kutsub liikmesriike üles äh, oma pingutusi kahekordistama, äh, osaledes kahe tuhande seitsmekümnenda aasta majandusanalüüsi protsessis ning majanduspoolaasta poli-, poli-, protsessiks Äh, investeeringutele tuleb hoog sisse saada, nagu ütles ka minu kolleeg. Äh, majanduskasvule tuleb keskpikas perspektiivis hoog sisse saada äh, ja rõhku tuleb panna uutele struktuurifondi vahenditele, mis on just nimelt selleks otstarbeks mõeldud ja eelarvepoliitika peab olema vastutustundlik ning käima käsikäes äh, piisavate poliitiliste meetmetega. me teame, milli-, et äh, millised on euroala üldised äh, poliitilised suundamad. selline poliitiline tegevus on väga oluline majanduskasvu soodustamiseks ja me oleme majanduskasvu poliitika, poliitiliste meetmete kallal töötanud juba kaua, aga liiga palju on selles vallas pandud rõhku rahapoliitikale aga rahapoliitikaga ei ole võimalik kõike saavutada, see on liiga riskantne ja ja meil on äh, oma vastutus kanda selle ees, et ka eelarvepoliitika mängiks selles valdkonnas oma rolli. ja seetõttu komisjon kutsub üles dünaamilisemale lähenemisele, loomulikult austades seejuures stabiilsuse kasvupakti meil peab olema eelarvepoliitika, mis on meie ülesannetega paremini kooskõlas. oleme veendunud, et Euroopa Keskpank ei pea üksinda kandma kõiki, kogu, kogu vastutust, kogu raskuskeset oma õlgadel. euroala Äh, muidu tekiks äh, tasakaalust väljas olukord euroala liikmesriikidega seoses, äh, sellest ei ole kasu mitte kellelegi Euroopa Liidus ja need, kellel on eelarvemarginaali, ei kasuta seda, need, kellel seda ei ole, ei saa seda teha, kasutada jällegi, ehkki nad tahaksid. selline olukord võib tekkida, seetõttu me, me ei taha, tahame igal juhul vältida seda olukorda, et me kõik jääksime äh, kaotajaks, me peame seetõttu parandama äh, eelarve, avalike eelarvevahendite kasutamist äh, investeeringutena ning looma sellise raamistiku, mis aitaks äh, riigieelarve vahendite keskpikka kasutamist parandada. olen veendunud, et maksu poliitikal on väga tähtis äh, roll praeguses majanduskeskkonnas, selle abil saab äh, riigitaristuid, äh, tervishoidu, haridust finantseerida ning samal ajal on mitmeid inimesi, kes üritavad makse mitte maksta, makse. ja seetõttu oleme me püüdnud ja, ja seda selles kontekstis, kus riigid on eelarve puudujääki puutunud, püüdnud vähendada me tahaksime, et meie maksusüsteem oleks äh, õiglane, tõhus ning äh, oleks ära teeninud kodaniku usalduse. aga mida tähendab äh, tõhusus ja suurem õiglus maksuvaldkonnas? siin on kaks külge, mis käivad alati käsikäes. maksud peavad tööhõivepoliitikat toetama, toetama ka investeeringuid selline peab olema maksupoliitiline süsteem. maksupoliitika kaudu tuleb teadusuuringuid ja arengut soodustada. seda saab teha näiteks noortele ettevõtetele teed sillutades, nagu Prantsusmaa on seda teinud hea tavana. hea maksupoliitika äh, hõlmab ka loomulikult maksudest kõrvalehoidmise ning maksustamisest hoidumise vastast võitlust. me peame maksude valdkonnas läbipaistvust suurendama ning kandma hoolt selle eest, et makse makstakse riigis, kus väärtust toodetakse. see on ka minu aluspõhimõtteks. hargmaised ettevõtted peavad maksma oma õiglase osa maksudest seal, kus nad on kasumit teeninud. lisaks sellele tuleb mõelda ka selle peale, milline on meie Äh, maksusüsteemid äh, liikmesriikides, kus äh, paljudes liikmesriikides on kodanikke, kes satuvad üha rohkem vaesusohtu, maksupoliitika kaudu tuleb selle vastu võidelda. meie maksusüsteemid peavad kandma hoolt selle eest, et kogutakse nii palju makse, et seda saaks ümber jagada ning tagada võrdne jaotus kuidas seda teha, äh, tuleb Euroopa tasandil ühiselt kokku leppida ning äh, me peame olema kaasavamad oma tegevuses, äh, meil peab olema rohkem konvergentsi nii majandusvaldkonnas kui ka sotsiaalvaldkonnas ning oleme nendest küsimu-, nende küsimuste üle loomulikult valmis teiega arvamusi vahetama. suur aitäh ja nüüd annan sõna Gunnar Hökmarkile kes on Euroopa Parlamendis Euroopa poolaasta raportöör. viis minutit, palun, Gunnar. jah, suur aitäh ja aitäh ka sõpradele komisjonist. tahaksin siinkohal tervitada ka kõiki liikmesriikide parlamentide kolleege. ma arvan, et ma võin nõustuda kahes peamises punktis komisjoniga. esiteks, majandus taastub ja teiseks teine on samavõrd oluline, see taastumine on liiga aeglane. taastumine on aeglane ja ma arvan, me kõik nõustume, et ta on tõesti liiga aeglane. kõik nõustume, et hoolimata paranevast tööhõivest ikkagi seda ei ole piisavalt ja töötus on endiselt liiga kõrge. sama oluline ja mõlemad volinikud tegelikult seda ka mainisid, on see, et praegune majanduskasvu lähtub meie ainulaadsest rahanduspoliitikast, mis aga kahjuks liiga pikalt ei äh, saa osutuda jätkusuutlikuks. see tähendab seda, et me peame kasutama kõiki teisi olemasolevaid majanduspoliitilisi vahendeid. teiseks, Euroopa Liidu majandus öö, äh, ei ole väga palju muutunud ning äh, praegune taastumine ei ole olukorda eriti muutnud. meil on liiga suur võlg endiselt Euroopa Liidus ja enamasti liiga suur defitsiit. et see on probleemiks, kui tahame siia meelitada investeeringuid ja tahame luua sellise poliitilise majandusliku kliima, mis neid äh, tõesti siia tooks. oluline on välja tuua seda, et kui Euroopa Liidu majanduse areng üldiselt tundub olevat päris hea, hoolimata neist nõrkadest külgedest, millele viitasin, ikkagi liikmesriigiti on areng väga erinev. ma arvan, et oluline on pidada silmas üldist pilti, kuid samavõrd oluline on käsitleda ka liikmesriikide majandusi eraldi. on ütlus, et kui et kui äh, jalad on külmkapis ja pea ahjus, siis keskmine temperatuur on äh, hea, aga tegelikult olukord ei ole. nii et me peame ikkagi tagama selle, et kõikides liikmesriikides oleks selline majanduspoliitika, mis panustaks äh, üldisesse heaolu Euroopas ning parandaks ka meie väljavaateid jõukusele. nagu volinik ka rõhutas, protektsionism on üks ohte Euroopa Liidu majandus on äh, globaliseerunud, me sõltume ekspordist. ja tahaksin siinkohal ütelda sellistele inimestele nagu härra Trump, et eksport äh, ja import käivad käsikäes. kui äh, see mõlemas suunas ei toimi, siis ei tule sellest midagi head. Mi-, ei mitte ainult Ameerika Ühendriikide majandusele ega, vaid ka meile. sellepärast, et me oleme rõhku pannud kaubandusele, see on meile kasu toonud ja see on kasu toonud ka üldisele majandusarengule kogu maailmas. väga oluline on, et me jätkaksime sellega, kuid peaksime silmas ka, millised riskid on sellega seotud. volinik Moskovitši tõstatas ka maksuküsimuse ja tahaksin siinkohal toonitada järgmist. me peame muidugi võitlema nende vastu, kes ei taha makse maksta kuid oluline on, et meil oleks ka rohkem maksumaksjaid Euroopas. me peame oma maksupoliitika muutma selliseks, et me oleksime atraktiivsemad ning toetaksime seeläbi uusi ettevõtjaid ja uute töökohtade loomist. siin on tegemist probleemiga, sellepärast et äh, maksud Euroopas on kümme-viisteist protsenti kõrgemad kui kõikides konkureerivates majandustes. me peame muutusi tegema väga ettevaatlikult, kuid väga otsustavalt ja pikka perspektiivi silmas pidades. mina raportöörina tahaksin tulla nüüd viie, viie peamise punkti juurde. esmalt me peame struktuurireformidega edasi liikuma. E, see muidugi tähendab erinevaid asju erinevates riik, liikmesriikides ja see, et me kõik nii erinevad oleme, on läbiv, kuid kui me teeme õigeid asju, siis e, majanduskasv on kiirem ning samuti e, tööhõive olukord paraneb kiiremini kui probleemidele tähelepanu ei pöörata, siis probleemid aina süvenevad ja võlakoormus üha kasvab. teiseks, peame üldiselt vaatama seda, kuidas maksud on korraldatud, kuid kuidas me ka neid kasutame hiljem. ma arvan, et me peame kasutama neid stimuleerimaks töökohtade loomist. kui on võimalik muudatusi sisse viia ja kui Äh, maksud äh, tööl, äh, töötajatele madalamad, siis saame ka muuta asju. samuti tuleb vaadata, kuidas konsolideerida eelarvet ja samas ära kasutada maksustiimuleid. seda on võimalik teha, kui peame kinni stabiilsuspakti reeglitest. kui me seda ei tee, siis seega õõnestame oma tuleviku väljavaateid kasvule. kui me aga sellest kinni peame ning arvestame äh, keskpika perspektiiviga ja erinevate nõuetega, siis suudame ka kollektiivselt eelarvestada. aitäh! suur aitäh ja nüüd Maria Rodriguez, palun! Thank you very much uh,, chairman uh,, this is suur aitäh, Maria Joe Rodriguez! Uh, tegemist on minu jaoks suure auga siin uh, sõna võtta, eelmine aasta uh, töötasime selle nimel, et kokku panna majanduskasvu raport me näeme, et äh, ka komisjoni soovitused nõukogule kajastuvad nüüd Euroopa poolaastal, seega võib olla positiivne mõju. ma tahaksin siinkohal perspektiivi äh, panna äh, need järeldused, milleni jõudsime, arvestades praegust olukorda. kõik teavad, et Euroopa Liit ei seisa silmitsi mitte ainult kattuvate kriisidega, vaid pigem ka eksistentsiaalse väljakutsega. praegu me peame tõestama, et eh, lisaks sellele, et meil on vaja Euroopa Liidu lahendusi liikmesriikide toetamiseks, meil on vaja, et need oleksid ka paremad. viimases raportis Euroopa Liidu Parlamendi poolt ütlesime me selgelt, et Euroopa Liit eh, vajab tugevamat eh, taastumist, meil on vaja rohkem investeerida tulevikku ja peame suutma vähendada suurt töötust. lisaks sellele erinevused liikmesriigide, riikide vahel ja liikmesriikides endis siseselt, neid tuleb vähendada ja see on seda enam tähtis, et me teame, et praeguses olukorras on meil vaja tugevdada Euroopa Liidu ühtsust ja seeläbi saavutada suuremat äh, sotsiaalset, äh, majanduslikku äh, kasvu ning lähenemist. milline on siis see poliitika, mida me peaksime järgima? see poliitika peaks lähtuma investeeringutest, mis on tulevikku suunatud ja me peaksime samuti pöörama tähelepanu ekspordile, kuid samuti toetama äh, liidusisest nõudlust, see tähendab sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamist. ja muidugi on meil vaja selleks reforme ja muuhulgas on meil vaja tootlikkuse ning kasvupotentsiaali suurendada. sellest lähtudes oleks meile ka eh, fiskaalkonsolideerimist eh, paremini läbi viia ning eh, eelarvet tasakaalustada. seejärel euroala vajab eraldi soovitusi ja peab hindama euroala eh, fiskaalolukorda. me leidsime, et meil on tegemist investeeringute eh, lõhega ning me peame koostööd tegema liikmesriikidega, et eh, sellest lõhest üle saada. muidugi mõistame, võime ütelda, et liikmesriigid kus on rohkem võimalusi investeerimiseks, on need liikmesriigid, kus on vähe, väiksem äh, eelarve defitsiit, seega meil oleks vaja just äh, suuremat pingutamist nende poolt, kuid me teame, et kõik liikmesriigid tegelikult peavad rohkem investeerima. see mõjutab seda, kuidas äh, me saame vähendada makromajanduslikke erinevusi sellise tasakaalutuse äh, vähendamiseks on erinevaid viise. ma tahaksin pöörduda äh, konkurentsivõimeliste liikmesriikide poole. Äh, te peate pingutama, reforme on vaja, kuid samuti on vaja, et konkurentsivõimelisemad riigid suurendaksid sisenõudlust ja seda läbi investeeringute meil on vaja rohkem koostööd selleks, et makromajanduslikku äh, tasakaalutust vähendada ning lõpetuseks jõudsime väga olulise järelduseni, milleks on, et meil on vaja tugevamaid Euroopa instrumente selleks, et kõik liikmesriigid suudaksid rohkem investeerida. see tähendab seda, äh, et me peame hästi kasutama ühenduse vahendeid Eh, tegemist on uue strateegiliste investeeringute fondi faasiga, kus me pakume võimalusi kõikidele liikmesriikidele selleks, et investeerida tulevikku ning see tähendab samuti eh, seda, et me toetame majandus- ja rahandusliitu, pangaliidu ning eh, maksualase suutlikkusega. me pöördusime nende soovidega Euroopa Liidu komisjoni poole ning loodetavasti tuleb varsti välja ka valge raamat komisjoni poolt kus neid küsimusi käsitletakse. suur aitäh! aitäh! ja nüüd saame alustada aruteluga. oleme saanud üsna palju sõnavõtusoove. nii et, et annan kolm minutit kõneaega kõigile sõnavõtjatele. ja härra Brakman Eh, CTU-st, eelarvekomisjonist Saksa Bundestagist, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid. Eh, volinik Dombrovskis eh, viitas juba sellele, et meil on vaja majanduspoliitikat stabiliseerida ja see on võimalik ainult siis, kui meil õnnestub stabiliseerida eelarvepoliitikat. ja seetõttu tahaksin viidata sellele, et eh, kui me sellist eh, stabiliseerimist eh, soovime, siis me peame ka Euroopa tasandil tegutsema. praegu on meie rahapoliitika üsna lokaalne ning tekib küsimus, et milleks meil sellist rahapoliitikat vaja on meil on tohutuid summasid eurosid arvel, mis teenivad vähe intresse ja ikka ja jälle me kuuleme seda, et meil on vaja investeeringuteks raha, et e, investeeringuid tuleb teha ja e, jääb mulje, et et liikmesriigid peavad rohkem investeerima, aga me teame ju, et e, avaliku sektori investeeringud moodustavad vähem kui viis protsenti kogu investeeringutest nii et, et äh, kui me tahame investeeringuid äh, suurendada, äh, siis peame looma tingimused neile, kes kõige rohkem investeerivad, nimelt majandusele peame looma tingimused, et majandus oleks suuteline investeerima ja siis pääseme sellest nõiaringist välja, siis Äh, äh, suudame saavutada ka selle olukorra, et riikidel on jätkusuutlik eelarve, et riigid on stabiilsed ning ma arvan, et kui me räägime siin lähenemisest, konvergentsist, äh, siis me ei pea tegema tugevaid nõrkadeks, vaid me peame tegema nõrgad tugevateks. et lõppkokkuvõttes kõik saavad kasu sellest, et kõigile on majanduslik edu kättesaadav, aitäh! aitäh! järgmine sõnavõtja. Enrico Viljantsi Dias, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Portugalist, palun. aitäh tere päevast kõigile, mina olen tõesti Portugali parlamendist ja tahtsin juhtida tähelepanu kahele olulisele asjale. kõigepealt Euroopa Komisjon tutvustas novembris dokumenti, kus liikmesriikidele tehti ettepanek või, või esitati selline väga oluline seisukoht euroala jaoks, et meil oleks vaja agregeeritud lähenemist. Äh, agrega-, agregeeritud lähenemist maksustamisküsimustele äh, räägiti äh, SKP suurendamisest niisiis, ähm, me oleme nüüd läinud siis selliselt neutraalselt lähenemiselt ähm, ekspansiivsema rahapoliitika suunas. ma arvan, et äh, see on väga oluline samm edasi sellisel ajahetkel, kus me seisame silmitsi tohutu suurte väljakutsetega ja mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. meil on probleeme sisenõudlusega Euroopas, iseäranis euroalas ning minu arvates on äärmiselt oluline, et me saaksime suurema sisenõudluse, et investeeringud tekiksid, et tekiks suurem majanduskasv ja teine oluline asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et äh, nende paralleelsete vahenditega, mida me loome selleks, et soov-, soodustada investeeringuid, sealhulgas ka Junckeri kava, äh, nendest äh, kõigist ei piisa selleks, et saavutada lähenemist ja üht, ühtekuuluvust keskpikas perspektiivis. meil on vaja süsteemi, süstemaatilist lähenemist, mis tagavad selle, et Junckeri fondil ja teistel sellistel fondidel on ka territoriaalne mõõde mis võimaldab meil teha seda, mis aluslepingutes on kirjas, majanduskasv, töökohad ning äh, lähenemine ja lähenemine tähendab nii majanduslikku lähenemist kui ka sotsiaalset lähenemist inimesed rääkisid sellest, et äh, rahapoliitika on ennast ammendanud, et Euroopa Keskpank on teinud väga suuri jõupingutusi äh, riikide võla vähendamiseks kui sellel poliitikal on piirid, siis me peame üritama leida mingeid muid vahendeid ja võib-olla Euroopa Valuutafondi loomine oleks üks lahendus. see võib-olla võimaldaks Euroopa Liidul äh, leida jätkusuutlik viis, kuidas saavutada mitte üksnes majanduskasvu ja töökohti, vaid ka territoriaalset ühtekuuluvust ja lähenemist mina toetan väga komisjoni algatust, kõiki neid mõtteid, mida härra Moskovitši esindas, sellepärast et sellel aastal tõesti on komisjon astunud suure sammu edasi ja ma loodan, et nõukogu toetab teid ning äh, meil tekib tõesti ekspansiivse fiskaalpoliitika, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna härra Paul Inkvistile regioonide komiteest ja väga hea, et meil on siin ka regioonide komitee esindajad, palun. aitäh, lugupeetud eh, esimees, aitäh, et meid siia kutsusite. mul on väga hea meel siin olla ja esindada regioonide komiteed. meie oleme eh, Euroopa poolaasta väga oluliste osaliste äh, häälekandjaks. meie esindame kohalikke omavalitsusi ja viiskümmend viis protsenti avaliku sektori investeeringutest tulevad just kohalikelt omavalitsustelt ja. ja nelikümmend protsenti riigipõhistest soovitustest on ka suunatud meile. peamine probleem Euroopa poolaastaga on see, et see ei suuda äh, riigipõhiseid soovitusi ellu viia, vaatamata sellele, et seda protsessi on ratsionaliseeritud. üks põhjus on selles, et puudub koordineerimine erinevate valitsemistasandite vahel haldussuutlikkus ei ole piisav, inimesed ei tunne seda tegevust enda omana, vaid kuidagi pealesurutuna. meil on väga kahju, et regioonide ja linnade rolli ei tunnistata iga-aastases majanduskasvu ülevaates ning äh, riigipõhised soovitused ei arvesta sellega, et väga paljud pädevused on äh, just nimelt äh, kohalikel omavalitsustel. Euroopa poolaasta annab tõhusalt tulemusi ainult siis, kui kohalikud äh, omavalitsused on samuti kaasatud palju struktureeritumalt. kõik valitsustasandid peavad partnerluses koos töötama ja lähenema asjale mitmetasandiliselt. regioonide komitee avaldab maikuus ettepaneku Äh, tegevusjuhiseks, äh, mis võimaldaks siis paremini kaasata kohalikke omavalitsusi Euroopa poolaastasse. meil on väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlament on äh, toetanud sellise tegevusjuhise koostamist ja me kutsume kõik liikmesriikide parlamente üles aktiivselt toetama sellise tegevusjuhendi vastuvõtmist ka oma riikides. ma loodan, et te Äh, lähete koju, mäletate meiepoolset panust ja aitate Euroopa poolaastasse tuua territoriaalsed mõõdet ka oma koduriikides. ja kõigepealt äh, sel moel, et hakata ellu viima riiklikke reformikavasid, äh, regioonide komitee liikmed on valmis andma oma panuse sellesse protsessi, kui see on kasulik ja vajalik. soovin teile sellel parlamentaarsel nädalal edu ja soovin edu ka Euroopa poolaastaks, aitäh! aitäh! ma olen nüüd kõneajaga natukene rangem, palun piirduge kahe minutiga. Äh, nii et, et äh, kak-, ma, siis saavad kõik sõna võtta. nii, härra Tasinski, palun aitäh, esimees mul on küsimus loogika kohta, me kulutame raha ja me räägime rahast ja me räägime investeeringutest, me räägime sellest, kuidas eelarvet paremaks teha, aga me ei mõtle hetkekski äh, sellele, mille peale me raha kulutame. Äh, ma tahaksin küsida, kui palju me kulutame rändele ja ma mõtlen just ebaseaduslikule rändele, me teame, et inimesed tulevad äh, praegu rändekriisi raames siia, nad on ebaseaduslikud sisserändajad ja me teame, meil on väga selged sead-, seadused selle kohta, kes on äh, pagulane ja kes on sisserändaja. Äh, põgenik on see, kes läheb järgmisse turvalisse riiki, mitte ei lähe Saksamaale, kus talle makstakse sotsiaaltoetust nii et, et mida teie arvate nendest kulutustest, mida tehakse sisserände peale, kuna me siin täna räägime prioriteetidest, aitäh aitäh ja aitäh, et te tegite lühidalt. ja nüüd äh, härra Nikolaos Kreeka parlamendist. Äh, tere kõigile Äh, äh, äh, lugupeetud esimees, lugupeetud presiidiumi esindajad, mul on selline tunne, et me oleme ära unustanud, millistes tingimustes meie tänane kohtumine toimub. eelmisel aastal oli olukord hoopis teistsugune, kogu maailm oli teistsugune. nüüd me näeme, et äh, pead on tõstmas uued jõud, äh, mis ka endisi liitlasi äh, konflikti tõukavad. me ei suuda ette ennustada, mis hakkab juhtuma. pead on tõstnud jõud, mis tahavad ehitada müüre, tahavad eraldada suuri äh, riike, rikkaid ja vaeseid, need müürid on mõnikord päris müürid, aga meil on ka ideoloogilised müürid. me kõik tunneme euroskeptikute hingust, paremäärmuslaste hingust, me tunneme äh, äh, seda, mida nad arvavad, mida nad teevad ja mulle tundub, et me ei ole astunud vajalikke samme ja üks samm, mida Euroopa Liit ja euroala võiks teha, nimelt ähm, vähendada sotsiaalset ebavõrdsust. meil võiks olla selline äh, Äh, lähenemine nendele riikidele, mis ei ole majandusliku lähenemise äh, riigid, vaid äh, mis on lahkumas lähenemiskriteeriumitest. meil on vaja sellist lähenemist. see oleks tõeline kants äärmusluste, äärmusjõudude vastu, nende jõudude vastu, mis praegu sõjatrumme täristavad me ei saa hakata paari kuu pärast rääkima, kuidas me euroala hakkame päästma. me äh, peame teadma, kuidas äh, finantspoliitika mõjustab sotsiaalpoliitikat. minu kodumaal Kreekas meil on miljoneid inimesi töötuid ja neil ei ole ka kõige põhilisemaid sotsiaalseid õigusi, aitäh. ja proua Katalin Sogor Ung-, Ukra-, Ungari parlamendist aitäh, lugupeetud esimees, daamid ja härrad. aitäh, et andsite mulle võna, võimaluse Ungari nimel praegu sõna võtta. Ungari toetab üldiselt kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta iga-aastase majanduskasvu üle, ülevaate järeldusi ja kõike seda, mis öeldakse majanduskasvu kohta, seda me toetame ka meil on väga hea meel, et varase hoiatuse mehhanismi raport ei maininud Ungarit et eh, ei räägita makromajanduse tasakaalu eh, nihetest seoses Ungariga. mul on kaks märkust seoses Euroopa poolaastaga. kõigepealt me usume, et Euroopa poolaasta on äärmiselt oluline selleks, et tekiks kaasavam ja eh, jätkusuutlikum Euroopa majanduskasv, samuti tervitan neid muutusi, mis on sisse toodud Euroopa poolaastas, nagu näiteks sagedasem ja tõhusam infovahetus ning tehniline dialoog Äh, parem tehniline dialoog komisjoni ja liikmesriikide vahel aitab kaasa palju tasakaalustatumale ja äh, faktilisemale väljavaatele riikide raportites ja riigipõhistes soovitustes. Ähm, äh, Ungari tahab luua sellist ühiskonda, mis aitab tööturule jõuda kõigil, keda ähvardab vaesus ja sotsiaalne tõrjutus. aitäh, aitäh! Paolo Correri Itaalia parlamendist järgmisena. aitäh! ma arvan, et kõik saavad aru, et majandus hakkab toibuma ja see toibumine on esialgu väga tagasihoidlik ja väga aeglane. seda toibumist toetab üsna tugevalt sisenõudlus Euroopas ja euroalas ja see eh, majanduse toibumine ei tugine enam niivõrd ekspordile, nagu see varem, varasemal ajal, nelja-viie aasta äh, tagusel ajal oli, isegi, isegi Saksamaal eksport oli vanasti seal majanduse liikuma panemaks jõuks. Ähm, nii et, et selleks, et majanduskasvu ähm, suurendada, me peame nõudluse kasvu toetama ja näib, et seda ei tehta. Äh, sellele mm, äh, viitavad suured äh, tootmislüngad paljudes Euroopades, me lihtsalt räägime rahapoliitikast, aga sellest ei piisa meil on vaja ka maksupoliitikat ja ma olen nõus komisjoniga ja volinik Moskovitšiga, et väga oluline, et meil oleks selline ekspansiivne rahanduspoliitika, mis toetaks nõudlust nii et, et meil on vaja tõesti sellist positiivset fiskaalset äh, lähenemist, positiivset äh, tulemust euroalas. meil on vaja äh, aga sellist lähenemist meil praegu ei ole, meil ei ole tegelikult mingit tegelikku euroala, meil ei ole selliseid maksuvahendeid, millega mõjutada liikmesriikide maksupositsioone see euroala fiskaalseisundi mõiste on äh, lihtsalt liikmesriikide fiskaalpoliitikate summa ja nii et, et minu küsimus äh, volinik Moskovitšile oleks järgmine. Äh, komisjon ütles, et meil on seda vaja, aga kuidas me selle saavutame? kas asju koordineerides, kas me lihtsalt panume, et liikmesriigid taotleksid mingeid kindlaid eesmärke või komisjon mõtleb millestki enamast, äh, mingist äh, poliitika loomise tsentraliseerimisest äh, kas te mõtlete näiteks Euroopa Liidu euroala maksusuudlikkusele, sest et praegu tundub, et sellest lihtsalt koostööst ei piisa selleks, et me saavutaksime sellise fiskaalpoliitika, nagu soovime, aitäh ja nüüd äh, proua Berger Prantsusmaa parlamendist, palun. aitäh me oleme nõus, et meil on vaja majanduskasvu kõigi jaoks, äh, nii Euroopa Liidus kui ka euroalas. ja üks asi teeb mulle natukene muret, äh, mida ütles härra Klaak, ta ütles, et ta võrdles keskmisi näitajaid ja e, e, iga inimese olukorda, ta ütles, et e, kõik peavad vaeva nägema selleks, et jõudma keskme, keskmisele tasemele, aga milleks on siis üleüldse Euroopa Liidu vaja, kui lõpuks kõik peavad ikkagi ise hakkama saama? kas Euroopa Liit ja euro, euroala ei peaks ellu viima just nimelt sellist poliitikat, et nendel, kellel läheb hästi, läheks paremini ja kellel läheb hästi, läheks veel paremini? Äh, selline peaks olema ju sellise majanduskasvu loogika, mida me soovime ja see tee, mida me peame käima, äh, sellele teele juhiti tähelepanu ka äh, Maailma Kaubandus on lahendus. nüüd on aga maailmas olukord täielikult muutunud, härra Trump on Ameerika Ühendriigid eesotsas ja tema ei taha rääkida rahvusvahelisest kaubanduslepingutest nii et, et mina soovin tõesti julgust äh, komisjoni nendele liikmetele, kes lähevad härra Trumpiga julgust pida-, äh, läbirääkimisi pidama, teil on tõesti julgust vaja, äh, sest et täna ilmselt ei suuda mitte keegi härra Trumpi panna oma veendumusi muuta ja panna teda muutma oma seisukohti rahvusvahelisse kaubandusse ja kui meil ei õnnestu öö, olukorda lahendada, arvestades seda uut Ameerika öö, Äh, poliitikat, siis meil on vaja leida oma lahendusi, me peame leida oma lahendused majanduskasvule, tööhõivele, sest euroala valab, vajab neid ning Euroopa Komisjoni seisukoht selles osas, mis puudutab ekspansiivset eelarvepoliitikat, äh, positiivset fiskaalseisundit, on hea samm edasi, see on äh, põhjalik lähenemise muutus ning kui euroala tahab praegusest olukorrast välja pääseda, siis ta peab kasutama oma vahendeid, ei saa loota välisilma peale. me peame kasutama oma majanduspoliitikat, majandus- ja rahanduspoliitikast me juba rääkisime, nüüd tuleb kasutada ka eelarvepoliitikat, et me saaksime võimalikult kiiresti käivitada majanduskasvu, tuginedes omaenda vahenditele. aitäh! Äh, Joru Kalamba Portugalist järgmisena, palun aitäh! tere päevast kõigile, olen Joao Colombo äh, Portugali parlamendist ja olen rahanduskomisjoni liige. minu arvates on väga oluline, et me tõesti soodustame investeeringuid härra Höökmark kritiseeris meid, ta ütles, et meil on vaja rohkem struktuurireforme selleks, et tuleksid investeeringud. aga kui vaadata Euroopas ringi, siis mida me näeme? me näeme, et investeeringute kriis on tabanud kogu Euroopat asi ei ole ainult reformides, ei piisa sellest, et me maksusüsteemi reformime või struktuurireforme, reform, reforme läbi viime, see ei ole õige lahendus kõikjal me ei saa öelda, et investeeringuid ei ole Euroopas maksusüsteemi tõttu. kui vaadata eh, natukene ideoloogilisemaid seisukohti ja võrrelda sellega, mida ettevõtted ütlevad. Portugali ettevõtted ütlevad seda, mida ülejäänud Euroopa ettevõtted. et see, mis neid investeerimast takistab, on nõudluse puudus eh, seda ütlevad meile ettevõtted ja ettevõtjad, nii et, et võib-olla need inimesed, kes majanduspoliitikaga tegelevad, kuulaksid ettevõtjaid. majanduskasv on meil ainult siis, kui nõudlus kasvab, seda ütlevad meile ettevõtjad, ilma nõudluseta mitte keegi ei investeeri, keegi ei investeeri klientide jaoks, keda pole. nii et, et ärgem üritagem leida siin valesid lahendusi. kui me soovime tugevdada seda üsna äh, kesist majanduskasvu, mis meil praegu on, siis me peame muutma olukorda nõudluse rindel. me ei saa rääkida siin kõikidest teistest muutujatest, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Gerasismos järgmisena. aitäh nagu te ütlesite, Kreeka on endiselt äh, programmiriik, aga me oleme vägagi huvitatud äh, sellest, mis Euroopa Liidus toimub, mis toimub euroalas ning tahaksin äh, peatuda mõningatel teemadel, mis tõstatusid. Te ütlesite, et majanduskasv on väga aeglane ja madal Te samuti äh, äh, viitasite teistele probleemidele, aga millised on selle, selle aeglase majanduskasvu põhjused, miks meil on palju töötuid Euroopa Liidus, miks meil endiselt ei ole lähenemist riikide vahel, vaid vastupidi, lõhed riikide vahel suurenevad ning äh, lõhed sissetulekutes suurenevad, sotsiaalsfääris lõhed suurenevad ning sotsiaalhoolekande vallas ka. millised on need põhjused? mina ütleksin, et tegemist on ebavõrdse majanduskasvuga, aga te ei peatunud sellel kuigi pikalt. mõnedes riikides näiteks on väga suur eelarve puudujääk. samas teistel riikidel jälle väga suur eelarve ülejääk ning kui me hakkame kõike võrdlema, vaatamata sellele, kuidas rikkus inimeste vahel on jaotunud, siis me näeme, et USA tegelikult on kriisist juba väljunud paar aastat tagasi, aga Euroopa Liit ikka vaevleb veel kriisiküüsis. nii et, et mina ütleksin, et me ilmselt teeme, kas me kas teeme midagi valesti või maailmas on midagi kõik, midagi lahti, midagi valesti? üks eelkõnelejatest ütles, et äh, jah, jalad võivad olla külmkapis ja pea praahjus, aga ke kehatemperatuur on täiesti okei okay.. Äh, ma arvan, et äh, Kreekal on nii pea ahjus kui jalad külmkapis ja on olnud seda juba viimased kuus aastat ja ka üldine seisund äh, läheb järjest hullemaks. Äh, ma kohe lõpetan pool minutit veel niisiis äh, viimase kuue aasta programmid on olnud valed, IMF on seda tunnistanud, Euroopa Liit on seda tunnistanud, paljud tegurid on valesti hinnatud, meil on kohutav tööpuudus, meil on tohutu võlg. ja teie räägite reformidest kui te räägite reformidest, ähm, siis äh, näiteks ütlete, et Kreekal ei tohi olla kollektiivseid palgaläbirääkimisi. aitäh. ja nüüd Itaalia parlamendi esindaja, palun. aitäh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid me kuulsime, et Euroopa Liit seisab silmiti väga tõsise kriisiga, seda võib isegi nimetada eksistentsiaalseks kriisiks. Brexit, ähm, globaliseerumise vastased liikumised, populistlike erakondade tõus. sellel kõigil on sotsiaalsed ning majanduslikud juured ja ma arvan, et meil tuleb reageerida julgelt majanduskasv on nõrk ja see on jaotunud ähm, väga ebaühtlaselt Euroopa Liidus majanduspoliitika, äh, mis meil siiani on olnud, on kin-, äh, ilmselgelt puudulik, meil ei ole Euroopa tasandil eelarvepoliitikat ning äh, keskpankade rahapoliitika on ähm, ka veider. Need teemad, millega tuleb tegeleda, Äh, nõuavad meilt ekspansiivset äh, rahanduspoliitikat, eelarvepoliitikat Euroopa Liidu tasandil. me peame minema palju kaugemale kui äh, need sammud, mida Junckeri plaan ja Euroopa Investeeringute Fond ette näevad. võib-olla peaks kasutama neid külmutatud vahendeid, Euroopa stabiilsusmehhanismi vahendeid näiteks ja sotsiaalsed küsimused. vaesus on kasvanud, ebavõrdsus Euroopas on kasvanud kakskümmend aastat tagasi e, valitses Euroopas üksmeel, sest et sotsiaalsfääris toimusid edusammud, aga kriis on seda kõike tõhu-, e, õõnestanud, nii et, et meil oleks vaja sellist kogukonnapõhist sotsiaalkaitsevõrgustikku Eh, Itaalia valitsus on teinud ettepaneku, et meil peaks olema võib-olla Euroopa töötutoetus. Eh, see oleks võib-olla see kannapööre, mida Euroopa vajab. Euroopa oleks siis jälle kõigi inimeste edu sümbol. aitäh ja proua Ora Prantsusmaa parlamendist. aitäh, härra esimees. Eh, tahaksin võtta sõna selleks, et äh, peatuda kõigepealt härra Dombrovskise sõnavõtul. Äh, see jutt, mida ta rääkis, oli tavaline, nagu mitte midagi ei oleks juhtunud, nagu meil ei oleks Brexitit, nagu Trump ei oleks äh, president USA-s. tema räägib ikka tavalist juttu, me teeme nii nagu ikka, meil on stabiilsuspakt, mis lämmatab Kreekat, Hispaaniat, Portugali. härra volinik Äh, Moskovitši, äh, teie üritasite äh, tõstatada tervet rida küsimusi, iseäranis investeeringute teemat. investeeringute roll peaks olema palju selgem ja ma tänan, et rääkisite ka sellistest teemadest nagu maksuparadiisid, läbipaistvuse vajadus ja nõnda edasi. ettevõtted peavad maksma makse seal, kus nad oma kasumit te teenivad Äh, niimoodi peaks äh, Euroopa Liit lähenema, aga äh, iseseisev maksupoliitika on minu arvates väga oluline teema, sest me teame, millised aga me teame ka, millised on sellise poliitika tagajärjed, kui selline poliitika sõltub ainult liikmesriikidest Äh, me räägime siin süsinikumaksu kehtestamisest Euroopa Liidu piiril, see oleks mõistlis, nagu äh, härra Trump meile just selgitas, tuleb ennast kaitsta. Ähm, äh, nii et, et võib-olla meie reaktsioon võiks olla selle, selline, et me oleme Euroopa Liidu sees solidaarsemad ja olema karmimad nende suhtes, mis tulevad väljastpoolt, mis kahjustavad keskkonda, ei austa töötajate õigusi, nii et, et äh, võib-olla äh, peaksime äh, võitlema sellisel moel vaesuse vastu Euroopa Liidus. seda peaksime tegema, aitäh. aitäh. nüüd on ma ei saa enam võtta nüüd äh, sõnavõtusoove, sest et muidu me ei jõua õigel ajal lõpule, niisiis härra Valli saab järgmisena sõna. aitäh. mina olen äh, Viie Tähe liikumise esindaja. jaa me teame, et heidetakse ette populisme ja muud, aga ma pean ütlema, et tegelikult ma olen teinud väga palju tööd selle nimel, et mõista äh, Eh, millised dünaamikad siin parlamendis toimivad ning eh, kuidas eh, leida jätkusuutlik väljapääs enda koduriigi jaoks ning ka kogu Euroopa Liidule, kuidas tagada majanduslikult ja ka julgeolekuliselt stabiilsus. majanduslikult rääkides me näeme, et meil on põhimõtteline probleem, milleks on majandus- ja rahaliit euro on selline projekt, mis on vägagi Äh, ebastabiilne praegu ja ka poliitiliselt. me üritame leida lahendust äh, läbi fiskaalsuutlikkuse Euroopa Liidus, üritame kuidagi tasakaalustada aset leidnud, äh, kuid tegelikult ei ole võimalik kõike parandada, me näeme, et me maksame ligi kakssada miljardit eurot lihtsalt selleks, et aidata kuidagi majanduse rahaliitu järje peale kuidas veenda sakslasi, et nad peavad äh, selle raha välja käima oma ülejäägist. sellisel juhul võib-olla euro saaks toimida, aga ma arvan, et me peaksime alternatiivne teistsuguseid lahendusi kaaluma, sellepärast et arvatavasti öeldakse sellele lahendusele ei, me peame aga ka muud kaaluma. praegu on meil võimalus jõuda muude lahendusteni, mitte iga hinnas kompromisse teha. ja need alternatiivsed lahendused on sellised, mida peaksid jagama võimalikult paljud meie seast, sellepärast et et praegu tuletan meelde, on riike, kes demokraatlikult äh, otsustavad selle üle, kas lahkuvad või mitte Euroopa äh, rahaliidust, aitäh. suur tänu, härra Manuel Rodriguez Portugali Rahvusassambleest, palun. lugupeetud äh, juhataja, suur tänu teile. tahaksin vastata äh, härra Moskovitši sissejuhatavale sõnavõtule. ta ütles, et me peaksime vaatama, kuidas äh, oma majandust praeguses olukorras tugevdada. ma arvan, et jah, me peame seda tegema, me peame Pangandusliidu kolmanda samba lõpule viima, viitan siin Euroopa tagatiste süsteemile, hoiuste tagatiste süsteemile, aga ma arvan, et me peame tegema ka midagi enamat. mais kaks tuhat viisteist tegi Portugali valitsus ettepaneku Euroopa Liidule luua Euroopa äh, rahandusfond, mis oleks mõistlikum kui kunagi varem praeguses olukorras. härra Briljantios, äh, teine Portugali Äh, assamblee esindaja äh, ütles samuti, et see aitaks euroalal äh, stabiilsust ning vastupidavust tekitada ja aitaks vähendada, vähendada kohanemisprotsessi kulusid. sellise mehhanismi kaudu võiks luua isegi oma maksusüsteemi, millega struktuurilisi meetmeid rahastada see aitaks tugevdada meie ühtset turgu, luues lisaväärtust kõikidele liikmesriikidele. Euroopa, Euroopa liigub selles suunas, me räägime siin ka Euroopa Keskpanga rollist, aga seda rolli võiks veelgi laiendada inflatsioon, hinna äh, stabiilsus ei ole keskpikkades oh, perspektiivis äh, veel Euroopa Keskpanga eesmärgid ja kui me kaasaksime ka veel kütusehinna. praeguses olukorras me peaksime looma mingisuguse mehhanismi nagu Euroopa rahafond, mis oleks loogiline jätk kõigele sellele, mida siiamaani on tehtud. parti sotsialist.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 Dear colleagues, I wanted to comment on a couple of uh... kallid kolleegid, tahtsin omalt poolt kommenteerida mõningaid kolleegide sõnavõtte. minu seisukoht ja arvamus praegusel hetkel on selline, et Euroopas ei ole kunagi olnud probleemi äh, avalike kulude puudujäägiga ja valitsuse vähese majandusse sekkumisega liiga vähe on olnud meil erasektori investeeringuid, probleem ei ole mitte avaliku ülereguleerimisega. vähe, vähese konkurentsivõimega, suure võlamääraga. ja selles kontekstis olen ma pettunud maksupoliitika muutustega Euroopas üldisemalt ning loodan, et komisjon ei liigu enam selles suunas ning äh, et seda ei tehta ka nõukogus. suur tänu, äh, et te äh, rääkisite lühidalt, see võimaldab anda sõna ka härra Roberto Gualtierile, kes saab otsad kokku võtta ning anda võimaluse ka meie volinikele vastamiseks. suur tänu! Äh, lugupeetud äh, asejuhataja, jah. ma arvan, et tegemist oli väga huvitava aruteluga ja loomulikult oli teatavaid äh, erimeelsusi, aga oli ka ühiseid arvamusi, mis tuleb välja ka nõukogus vastu võetud dokumendist, dokumendist, mis minu meelest on vähem ambitsioonikas kui komisjoni esialgne ettepanek mis meie arvates oleks sobiv äh, eelarvepoliitika seisund ja ähm, aga isegi selle nõukogu vähem ambitsioonika äh, järelduse puhul, mille Ecofin võttis vastu ühehäälselt, kui ma õigesti aru sain, isegi seal on äh, mingisuguseid ühiseid nimetajaid välja toodud ja mul on küsimus nüüd äh, volinikele, et äh, kuidas me saaksime siis nüüd äh, järjepidevalt tegutseda ja seda riigi põhjuste sammudega, siis kui tuleb selline koond eelarvepoliitiline hinnang. nõukogu ütleb, et majandus on taastumas, aga taastumine on endiselt liiga habras ja poliitiline ebastabiilsus toob selle kaasa riske, nõudlus on äh, aeglane, inflatsioon on äh, madal, allpool eesmärke ja meie poliitiliste meetmete segu, investeeringud, struktuurireformid ja nii edasi ja nii edasi, äh, ma-, mõju majanduskasvule on liiga nõrk, me peame kasutama ära maksupoliitikat seetõttu, mis on samuti kirjas nõukogu järeldustes, see peab aitama meie äh, rahapoliitilist, rahastruktuurilist poliitikat täiendada peame võtma vastu meetmed eelarvepoliitika valdkonnas ning aitama majanduspoliitiliste segu tasakaalustada sellega. selles valdkonnas oleme kõik ühel meelel, kõik ECOFIN-i ministrid on sellega päri, on selge, et selline hoiak peab olema kas ekspansionistlik või neutraalne aga kui me läheme nüüd sellelt koondlähenemiselt üle riigipõhisele lähenemisele, siis tekib järgmise tsükli puhul eh, samasugune eh, vastuolude oht, millele komisjon eh, on pidanud oma ettepanekus, nimelt meil on ka riigipõhised soovitused, kus liigutakse eelarvepoliitilise negatiivse või neutraalse lähenemise suunas, kuidas seda riski ära hoida tulevikus, isegi kui me oleme vähem abi-, ambitsioonikad. ja isegi siis, kui ära kasutatakse täielikult äh, paindlikkuse võimalusi äh, ennetavas äh, valdkonnas. kuidas, kuidas vältida seda ohtu? et äh, riigipohused soovitused äh, de facto satuvad äh, koondlähenemisega vastuollu mina arvan, et me peame jällegi mõtlema sellele, kuidas me saaksime riigipõhiselt äh, ühistegevust kajastada. aasta on kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist tuleb kõige pea, me oleme riigipõhises faasis ja me peame fiskaalpoliitilist äh, arengut järgmisel aastal arvesse võtma majanduse taastumine on habras ja sellises kontekstis on komisjonil väga tähtis roll, tuleb just nimelt leida see õige tasakaal järjepidevas riigipõhiste soovituste ning agregeeritud koond fiskaalpoliitika vahel. ja järgmise vooru käigus räägime sellest, kuidas seda teha, Paolo Corrieri juba rääkis sellest, meie fiskaalvõimekusi ja nii edasi ja nii edasi, aga nüüd seisame selle dilemma ees, et kuidas saavutada selline äh, poliitika segu, mis tooks kaasa majanduskasvu ning äh, uued töökohad. see on raske ülesanne komisjonile. ka liikmesriikide parlamentide esindajad ma olen veendunud, äh, on päri sellega, et meil on just sellist majanduspoliitikat vaja, mis tooks meile majanduskasvu ja uued töökohad. Noveldis. suur tänu, Roberto! kõigepealt suur tänu selle arutelu eest, vastan kiiresti ka mõningatele teie tõstatatud küsimustele või kommentaaridele. kõigepealt meie majanduspoliitilised prioriteedid siin räägiti paljudest erinevatest asjadest, investeeringud, struktuurireformid, äh, õige äh, fiskaaltasakaal. komisjoni seisukohast on meil kolm väga tähtsat prioriteeti, millest tuleb lähtuda. tuleb investeeringuid stimuleerida. üks meie komisjoni esimesi algatusi oli investeerimisplaan Euroopa jaoks, Junckeri investeerimisplaan, nagu on selle teine nimi aga selline investeeringute soodustamine tähendab ka investeeringute ees olevate tõkete kõrvaldamist ja nii riigi kui erasektori investeeringute toetamist. teiseks, struktuurilised probleemid, mis on selge, selge on see, et mitte ainult rahapoliitiliselt ei saa äh, seda probleemi lahendada, tuleb ka äh, struktuurilisi puudujääke korvata. vastutav vastutustundlik maksupoliitika on või eelarvepoliitika on loomulikult samuti oluline selles valdkonnas. ja me rääkisime, milline peaks olema sobiv koond eelarvepoliitika euroala jaoks ja komisjon tahtis sellist äh, uut lähenemist äh, kuidas seda saavutada, kuidas äh, ergutuspoliitikat äh, rakendada, selle kohta on tehtud juba oma ettepanekud, on äh, riike, kus endiselt on liigne eelarve puudujääk, kes, kus nad ei ole saavutanud oma keskpikki eelarve eesmärke, nemad peaksid endiselt tegelema liigse eelarve puudujäägi kõrvaldamisega. aga on ka liikmesriike, kus juba keskpikas perspektiivis on oma eelarve eesmärkide saavutanud ning kes võivad kasutada eelarve võimalusi äh, nõudluse stimuleerimiseks ning investeeringuteks. kas meil peaks olema sellega täiendavaks ka, sellele lisaks veel ka mingid euroala meetmed, äh, siis sellest räägitakse viie Äh, esimehe raportis, kus räägitakse euroala stabiliseerimisest kui sellisest, ma ei hakkaks seda praegu üksikasjalikult lahkama, sellepärast et äh, majandus- ja rahaliidu lõpuleviimine on meie järgmise arutelude vooru teemaks, nii et äh, siis ma räägin sellest tõenäoliselt põhjalikumalt juba. aga sellegipoolest võin öelda, et juba, juba praegu, et on ka mooduseid, kuidas fiskaalpoliitika küsimust äh, või küsimusega tegeleda ning me mõtleme selle teema üle päris palju ja palun, härra Moskovitš. jah, paar sõna veel lisaks. pean ütlema, et ka mina hindasin seda arutelu vägagi ja näen, et tegelikult on äh, palju toetust meie sellel, selle äh, vooruslikule kolmnurgale, investeeringud äh, on üheks osaks sellest ning see on kindlasti üheks esimeseks sammuks vastusest. teiseks siis vastutustundlik, kuid targalt paindlik poliitika eelarve küsimustes me oleme valmis edendama ka sotsiaalset äh, kaasatust ja toetama äh, kollektiivsust. Lähenemine, see oli üks punkt, millele te panite palju rõhku ja see on tõesti otsustava tähtsusega. euroala arutelu äh, tuleb pärast, aga kui euroala ei suuda pakkuda lähenemist, siis pakutav stabiilsus ainuüksi ei ole piisav selleks, et edasi liikuda. see on ka põhjuseks, miks tahame tegeleda makromajandusliku tasakaalutusega. ma olen vägagi teadlik sellest probleemist. ühest küljest teeme seda läbi agregeeritud euroala eelarvetele poliitika, kuid samas rääkides tasakaalutusest kutsume üles liikmesriike, kellel vahendeid on, kasutama neid vahendeid, me teame näiteks Saksamaa, Holland, kuid olgem realistlikud, me ei saa nõuda ka neilt riikidelt, et nad lahendaksid ära kõik euroala probleemid. see on ka põhjuseks, miks on meil vaja teisigi äh, investeerimisvahendeid. Kreeka kohta. meie jaoks on muidugi tegemist suure mureküsimusega komisjon tegutses väga otsusekindlalt selle nimel, et Kreeka jääks euroalasse, meie jaoks on euroala ühtsus oluline ja me otsime lahendusi, mis oleksid üldised, mis viiks reformeeritud äh, Kreekani, kus äh, tugeva majanduskasv oleks võimalik, kus loodaks töökohti. loodame samuti, et äh, võlaküsimus leiab lahenduse Äh, muidugi mõistame, tahame Kreeka võimudega jõuda võimalikult kiiresti äh, kokkuleppele teise läbivaatamise küsimuses, ma usun, et me ei ole juba, äh, me ei, me oleme juba päris lähedal sellele. paljud teist võtsid sõna eelarve suutlikkuse küsimuses euroala kohta just või räägiti ka euroala eelarvest, seda puudutame lähemalt järgmises voorus, aga võin juba praegu ütelda, et komisjon valmistab ette valget raamatut Rooma lepingu kuuekümnendaks aastapäevaks. olen korduvalt juba ka ütelnud ja ka juba tükk aega tagasi väljendanud oma toetust teatud euroala eelarve suutlikkusele kuidas see täpselt käib ja meil on vaja piisavalt vahendeid, aga ma arvan, me ei saa piirduda ainult sellega, et euro stabiliseerib Euroopat, ta peab ka dünaamikat looma, see mõõde on hädavajalik. ja mis puudutab agregeeritud eelarvelist lähenemist, siis meil on vaja sellega edasi liikuda meilt nõuti andmeid, äh, me rääkisime kuni null koma viis protsendist. Äh, aga igastahes, mis see täpselt on, ei tea, ka selles piires siis. ning äh, muidugi mõista arvestame ka riikide eripäradega. me usume, tuleb mõista, et meie lähenemine eelarvepoliitikale on arukas, paindlik, mitte lõputult paindlik ja määramata paindlik, me teame, millises raamistikus me kasutame seda raamistikku, eh, lähtudes põhimõttest, et eelarvepoliitika ei tohi olla karistava loomuga, ei tohi olla liiga palju piiranguid, tuleb lähtuda dialoogist, reformidest ja seda oleme ka komisjonis teinud ja jätkame selle äh, teel, aga selleks on vaja meil ka, et eh, liikmesriigid ise mängiksid sama mängu kui meie. suur aitäh ja sellega lõpetame esimese vooru ning vahetame nüüd poodiumil osalejad, tervitame siin ka parlamendi presidenti ja jätkame järgmise vooruga.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 kallid kolleegid, palun võtke istet ja hakkame oma tööga kohe pihta. meie teine tänase kohtumise voor, mul on suur rõõm ja au anda siin sõna avasõnadeks Euroopa Parlamendi presidendile, palun, Antonio Tajani. Thank you austatud liikmesriikide parlamentide liikmed, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud asepresident Dombrovskis, austatud volinik Moskovitši, austatud esimees. mul on väga hea meel näha, et teid on täna siin nii palju, siin Brüsselis osalemas meie teisel täiskogul, mis käsitleb meie majandus- ja rahaliidu tulevikku me kõik oleme päri sellega, et meid ootab ees tulevik, aga kuidas kanda hoolt selle eest, et ajal, kui julgeolek, Brexit ja ebakindlus on avalikkuse tähelepanu keskmes, kui tööpuudus on suur, kui meie fiskaal- ning finantsstabiilsus on endiselt ohus, kuidas siis kanda hoolt selle tuleviku eest? majanduslik ebakindlus ja ebastabiilsuse kõrvalekalded mõjutavad äh, meie äh, olusid ning äh, sotsiaalne ebavõrdsus on, valmistab meile suurt muret. me peame mõtlema, millised majandus- ja rahaliidu elemendid vajavad veel täiendavat edasiarendamist. liikmesriikide parlamentide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed peavad rohkem koostööd tegema ma olen veendunud, et meil on väga erinevad arvamused, mõnikord lahknevad arvamused selle kohta, kuidas oma rahaliidu juhtimist parandada. Euroopa Parlament valmistab omapoolset panut ette sel tähtsal teemal praegusel hetkel, me teeme seda Böge Peresi, Broki, Presso ja Verhofstadi raportite kaudu. Euroopa Parlamendi täiskogul on meil võimalus nende kolme raporti üle oma seisukohad välja öelda. me ootame ka, et komisjon esitaks valge raamatu märtsikuus selle kohta, kuidas Euroopa Liit peaks paremini tulemusi too-, tooma meie kodanikele ja liikmesriikidele. see valge raamat käsitleb erinevaid poliitikavaldkondi ning äh, majandus- ja rahaliit kuulub loomulikult nende valdkondade hulka. me ei eelda, et komisjon hakkab täna kõiki asju meile üksikasjalikult ette ära kirjeldama, aga mm, loodetavasti meie tänased mõttevahetused pakuvad teile mõtteainet. mul on väga hea meel, et komisjoni asepresident äh, Valdis Dombrovskis on täna siin ning osaleb meie arutelus. esimentide äh, raport äh, juunist kaks tuhat viisteist sisaldab teekaarti rahaliidu lõpuleviimisele. me oleme nii mõndagi saavutanud, aga tuleb veelgi pingutada ja täna ning lähitulevikus meie, Euroopa rahva valitud esindajad, saame siin äh, rääkida selle juhtimise, euroala juhtimisprotsessi erinevatest aspektidest ja see arutelu on meie kohustus. me peame mõtlema selle üle, kuidas meie praeguseid juhtimistööriistu äh, parandada, nagu näiteks äh, kasvu- ja stabiilsuspakt. teiseks, mida me peaksime tegema selleks, et rahaliidu juhtimist edendada ning kolmandaks, kuidas tugevdada sotsiaalset mõõdet Euroopa valemis. kõik need teemad on meie päevakorras ka selle parlamentaarse töönädala jooksul. seitse aastat pärast seda, kui majanduskriis alguse sai, on Euroopa majandus endiselt habrastel jalgadel. me peame oma majanduse juhtimise süsteemi parandama, juba mõndagi on saavutatud fiskaalse konsolideerimise valdkonnas, aga me peame struktuurilisi reforme endiselt äh, toetama selleks, et äh, kasutada ära oma majanduskasvu potentsiaali. maksustamine, pensionid, äh, tööturg, ettevõtluskeskkond, teenused ning avalik haldus on valdkonnad, mida tuleks parandada peame kasutama ära kogu siseturu potentsiaali, Euroopa Liidu digitaalse äh, turu äh, potentsiaali, energialiidu valdkonda selleks, et oma äh, majanduskasvu võimalusi suurendada. peame tegema rohkem koostööd äh, ja äh, aitama väikseid ning keskmise suurusega ettevõtteid, ilma reaalmajanduseta ei ole meil võimalik kriisi seljat-, seljatada hoolimata sellest, et majanduskasv on paljulubav, paljudes liikmesriikides ei ole probleemid kuhugi kadunud. tööpuuduse määr on iseäranis äh, murettekitav noorte hulgas. me peame seda arvesse võtma ja see, seda mõjutab ka globaalne keskkond. me peame rääkima sellest, kuidas Euroopa äh, majandus- ja rahaliitu tugevdada ja väga palju on läbi viidud reforme viimastel aastatel, pangandusliit, kapitaliliitud, kapitaliturgude liit, meil on vaja aga rohkem investeeringuid ning Euroopa Liidu strateegiliste investeeringute fond on selles kontekstis teretulnud samm. üheskoos peame me püüdlema sellise juhtimise, sellise valitsemissüsteemi äh, suunas, kus on kõigil äh, oma roll ning vastutus selge. aruandluskohustus on väga tähtsal kohal sellises poliitikas. igasugune fiskaalpoliitiline koordineerimine ning järelevalve aga on tõhus ainult siis, kui Euroopa Liidu kodanike valitud esindajaid nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa tasandil kaasa kaasatakse aktiivselt. demokraatlikku äh, aruandlust on vaja ja meil peab olema koostöö liikmesriikide ja parlamentide ning Euroopa Liidu institutsioonide vahel tänane arutelu on väga oluline osa sellest ning väga oluline osa majanduse juhtimise raamistikus. meie äh, raamistik peab olema ambitsioonikas, aga samas realistlik, suur tänu, et te tulite siia selles töös osalema. suur tänu! Thank you very much, Mr President! suur tänu, härra president! ja nüüd annan juhtimisohjad üle oma sõbrale, härra Jean Ant Artviile you start? Bien, mes chers collègues. head kolleegid. hea meelega tervitan teid siin eelarvekomisjoni esimehena. kohal viibib samuti Roberto Gualtieri, kes on ECONi komisjoni esimees. ja meie arutelud on jätkuks eelnevale voorule siis ning me vaatleme täpsemalt seda, mis viisil oleks meil võimalik parandada euroala valitsemist. sõna äh, saavad äh, volinikud Dombrovski ja, ja Moskovitši ja seejärel teie seast äh, need, kes seda soovivad, samade reeglite alusel kui enne. üritame piirata kõneaega kahe minutiga, nii et võimalikult paljud teist saaksid sõna võtta euroala valitsemise parandamine on tõesti hädavajalik. kui euro käibele tuli, siis pidime valima majandusliku äh, finantsilise äh, valitsemise või siis kaasomandi vahel, äh, mida, mille nimetasime stabiilsus- ja kasvupaktiks. ning see pakt pani paika teatud reeglid kui neist aga üle astuti, siis sellele ei järgnenud mitte kunagi eh, midagi ega ka sanktsioone ega ka karistusi. sellega meil valitsemist ei olnud, nii et nüüd meil ei ole ei eh, reeglistikku ega valitsemist. teisisõnu, euro on sattunud ohtu, euroala ei äh, vastu ei tunta enam nii suurt usaldust, kui peaks. me rääkisime ennist sellest, et tuleb kasvu toetada, töökohti luua, aga kuidas on seda võimalik teha, kui ei ole täielikku usaldust äh, ühisraha vastu ning euroala institutsioonide vastu. meil on Euroopa Keskpank, ühtne rahanduspoliitika, kuid meil ei ole euroala majanduspoliitikat meil on terve hulk erinevaid liikmesriikide poliitikaid ja, ja sellest tulenevalt äh, meil ei ole sellist ühtset lähenemist nagu föderaalriikides, äh, nagu Ameerika Ühendriigid. seega on hädavajalik, et euroala valitsemine ning äh, institutsioonid leiaksid edasiarendamist. härra Tajani ja ka teised rääkisid sellest, siin on kohal ka proua Pere Sekonist, eelarvekomisjonist härra Pööge, nemad äh, koostavad praegu raporti eelnõu, mille eesmärgiks on luua euroala eelarve, mis võimaldaks sümmeetrilistele ja asümmeetrilistele kriisidele vastu seista ning liikuda lähenemise poole, mis võimaldaks sotsiaalküsimustes, tööõiguses, maksuküsimustes, keskkonnaõiguses äh, teatud ühised alused luua ning selle põhjal luua ühtne poliitika, mis aitaks edendada investeeringuid, majanduskasvu ning tööhõivet. Euroopa Valuutafond eksisteerib koos stabiilsuse mehhanismiga, aga ma tahaksin rõhku panna sellele, et praegusel kujul ei kontrolli teda mitte ükski parlament ei liikmesriikide omad ega ka Euroopa Liidu oma ning sellest tulenevalt me näeme isegi, kuivõrd palju on võimalik parandada euroala valitsemises. annan nüüd sõna kaasesimeestele, kui nad seda soovivad ja see sõna saavad ka volinikud seejärel. suur aitäh, kallis Jean. usun, et ütlesite kõik peamise juba ära tõesti äh, Euroopa Rahaliidu äh, täiendamine on väga oluline, me oleme edusamme teinud, kuid endiselt meil ei ole äh, õiget majanduslikku juhtimist, valitsemist. ainus, mis ma tahaksin lisada sellele, mis juba ütlesid, on järgmine. kui vaadata nüüd Dombrovskise poolt antud andmeid, siis põhimõtteliselt meil on võima-, olnud äh, õnnestunud defitsiiti vähendada. ma usun, et meil on tõesti nüüd kõige madalam defitsiit üldse äh, maailmas. tõenäoliselt me ei ole äh, suutnud ülejäänud ülesandeid täita täiel määral. ja stabiilsus on üks, mis peaks olema meie majanduste alustaladeks, alustalaks, kuid meil on vaja vahendeid selleks, et tagada majanduskasvu, tööhõivet, majanduste lähenemist. me näeme isegi, et need vahendid, mis tulenevad lepingust, on majanduspoliitika koordineerimine, mitte ka ühtsed pädevused, kuid samuti usun ma, et enne kui äh, vajalik lepingu muutmine aset leiab, praeguse lepingu alusel, kui poliitilist tahet on, saame päris palju ära teha. ning meie äh, raporti eelnõu, mida mainisid, äh, tegelikult ta toob ka välja selle, mida on võimalik praeguse lepingu raames teha. nüüd on aeg aga kätte jõudnud, et anda sõna volinikele. härra Dombrovskis kõigepealt suur aitäh, lugupeetud kolleegid, lugupeetud parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamentide liikmed. Eh, tänased arutelud eh, on väga põhjalikud Euroopa Liidu ja liikmesriikide majanduspoliitika üle. see näitab seda, kuivõrd kaugele me oleme jõudnud eh, majandus- ja rahandusliidu institutsioonide tugevdamisel. aga endiselt on veel palju kasutamata potentsiaali ning me peame leidma lahendused praegustele puudujääkidele nii selle toimimises kui arhitektuuris. me peame kahte asja koos tegema, me peame ära kasutama kõik olemasolevad võimalused ning äh, äh, looma konsensuse, et täiendada Euroopa Majandus- ja Rahandusliitu meil on kaks tuhat viisteist aastast äh, järeldused, kus on öeldud, mida tuleb teha. me peame, me tõesti oleme näinud äh, edusamme, nagu ka raportis on välja toodud, selleks, et äh, majandusliitu tooks suuremat lähenemist sotsiaalsed ühtekuuluvust oleme me Euroopa poolaastale suurt tähelepanu pööranud, euroala soovitused äh, väljastatakse nüüd enne liikmesriikide omasid, nii et nendega saaks arvis, arvestada juba liikmesriikide reformiprogrammide koostamisel, samuti äh, soosime liikmesriikide tootlikkusnõukogude äh, loomist selleks, et konkurentsivõimet tõsta liikmesriikide tasandil rahandusliiduga oleme samuti edasi liikunud, me oleme vastu võtnud õigusloomulised ettepanekud äh, kindlustussüsteemi kohta ning samuti riski maandamismeetmete kohta kapitaliturgude äh, liidu äh, liit on samuti osaks Euroopa Liidu kapitaliturust ning sellega tuleme välja kaks tuhat üheksateist. praegu töötame vahearuandade kallal minule on, pakub julgustust see, et äh, Pangandusliidu ning Kapitaliturgude Liidu küsimus on meie prioriteetide seas ja selles leppisime kokku komisjoni nõukogu parlamendiga. Äh, fiskaalliidu äh, loomisel on meie eesmärgiks nõukogu loomine kõigepealt, mis nüüd ka juba toimib ning parlamentaarse nädala jooksul saame me samuti vaadata, kuidas on võimalik edasi liikuda poliitilise liiduga me tahame kaasata kõik sidusrühmad Euroopa Liidu majanduse juhtimise mudelisse, eh, legitimiseerimaks meie reforme ning edasisi samme. Eh, nagu eh, meie raportis välja toodud, on meil vaja keskpikas, pikas perspektiivis täiendada olemasolevaid vahendeid. komisjon jätkab tulevaste reformide ettevalmistamist ning äh, koordineerib seda tööd äh, eesistuja juhtimise all. meie eesmärgiks on vastupidavam ning äh, jõukam majandus. tugevdatud lähenemine liikmesriikide majanduses ning tugevdatud suutlikkus toime tulla suuremate majandusšokkidega me tahame toet-, eh, seega töötada edasi pangandussektoris, eh, see, me näeme, et eh, suur osa kriisist ju just sealt alguse sai, samuti pöörame suuremat tähelepanu sotsiaalsetele aspektidele, me peab olema selge, et me toetame siin sotsiaalmajanduslikku turumudelit Eh, olgugi, et eesmärgid on ühised, see, kuidas seda saavutada, siin on erimeelsusi, me saame seda saavutada ainult siis, kui me tasakaalustame erinevad nägemused ning eh, vähendame samas riske ning jagame riske. tahaksin samuti mõningaid konkreetseid näiteid tuua. Eh, struktuuri küsimuste lahendamine ning suutlikkuse tõstmine on parim viis makroriskide maandamiseks. siin on kahekordne mõju, esiteks vähendatakse vajadust äh, riski jagamiseks ning stabiliseerimisfunktsioonide kasutamiseks ning teiseks on võimalik äh, sellel funktsioonil siis äh, maandada suuremaid riske. finantsalaline pangandusliit ning kapitaliturgude liit, need mõlemad suurendavad võimalusi edukusele ning jagada ka läbi erakanalite riske me on vaja ka piisavaid vahendeid, et selleks, et ka keerukamates olukordades äh, kriisidele vastu seista. meil on vaja seega teatud äh, ühiseid vahendeid, kuid äh, meil on vaja ka selget kontrolli ja järelevalvet. Komi-, me teame ka, et meil ei ole võimalik tugevat liitu arendada ilma tugeva euroalata valge raamatu tutvustamine eh, muuhulgas eh, käsitleb ka seda, kuidas edasi liikuda Rahandusliiduga. tuleme sellega välja kuuekümnendaks Rooma lepingu aastapäevaks. tahaksin siinkohal veel toonitada kolme peamist punkti. esiteks, kuidas eh, lähenemisprotsessi alustada euroalal kui me tahame äh, siduvaid eesmärke, siis kuidas need paika panna äh,? viie eestuja äh, Äh, raport pakub teatud mõtteid äh, tööturupoliitika, pensionite stabiilsus äh, ja muu selline. Euroopa poole aasta kogemus näitab, et meie majanduse vastupidavus ning tugevus, suurem lähenemine, konkurentsivõime, ettevõtlus, kõik need aspektid on äärmiselt olulised ja teiseks, selles raportis samuti tehakse ettepanek ka riski jagamiseks, kuid see peaks käima käsikäes euroala fiskaalse stabiliseerimisega, nii et me suudaks vastu äh, panna suurematele kriisidele. liikmesriikide tasandil stabiliseerimine ei pruugi olla piisav. me arutame eelkõige investeeringute toetamist ning äh, samuti äh, töötu toetuste tugevdamist samuti tahame pakkuda laene sobivatel tingimustel, nii et äh, parandada olukorda asümmeetriliste äh, kriiside käes vaevlevates majandustes. samuti tahame stiimuleid äh, liikmesriikide tasandile. kolmandaks, sotsiaalne mõõde ja ühisturg. see on Euroopa Liidu sotsiaalõiguste samba aluseks, sellega, selle aruteludega jätkame peatselt. nagu te näete, siin on päris palju erinevaid teemasid, mis arutelule tulevad ning ootan äh, ka teie arvamusi, suur aitäh! Thank you very much Mas... Äh, suur aitäh, äh, asepresident Dombrovskis, härra Moskovitši, palun! suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, ka minu jaoks on tegemist suure auga vahetada arvamusi niivõrd olulises küsimuses kui eh, majandus- ja rahandusliit me rääkisime maja, äh, poliitilisest olukorrast, majanduslikust olukorrast, ma tean, et äh, siin on palju hädakuulutajaid, kes räägivad euroala lõpust, kuid mina usun vastupidist, ma usun, et euro on tulevikuprojekt ning et me peame töötama selle nimel, et meil oleksid olemas vaja vahendid, et tema püsimajäämine tagada. nii Euroopa Liidu parlamendi kui liikmesriikide äh, parlamentide töö näitab, et te jagate seda veendumust euroala eelarveraporte, Peres Vööge näiteks, seda mainiti siin äsja. kuid samuti pean silmas erakorralise kohtumise äh, tulemusi kaheteistkümnendal jaanuaril majanduskomisjon äh,, eelarvekomisjonis, vabandust, kus räägiti Euroopa Liidu tulevasi rahastamiska äh, projekte, Mario Monti äh, äh kavasid ja muud. liikmesriikide parlamendid samuti on kaasatud viimastel kuudel ja ka uue aasta alguses oleme saanud juba päris palju arvamusi Euroopa Liidu parlamentidelt selle küsimuse kohta. milliseid vahendeid meil siis vaja on selleks, et praeguse ebakindlusega toime tulla ning tagada euroala püsimajäämine pikas perspektiivis? esmalt tuleb meie makromajanduslikku poliitikat äh, sidusamaks muuta. eelmisel aastal komisjon koos äh, euroala soovitustega tuli välja teatisega positiivse äh, eelarvepoliitika suuniste kohta selles teatises me kutsusime üles liikmesriike majanduskasvu, mis on veel liiga äh, piiratud, äh, toetama kasvu toetava eelarvepoliitikaga, tooksin näiteks äh, tahaksin ütelda, et siin oleks vaja eelkõige lähtuda kollektiivsetest sammudest. edasi Äh, see teekaart äh, euroala juhtimise kohta on aluseks äh, edasisele tööle, me oleme nüüd paika pannud kont-, põhimõtted, nüüd me peame valges raamatus kontuurid maha panema ja me töötame selle kallal koos president Junckeriga. on loodud ka konsultatiivne eelarvekomitee Euroopa eh, maksunõukogu ning eh, arutame seal ka koondeelarve küsimusi ning neid reegleid, eh, millest tuleb lähtuda, see komitee juba töötab eelmisest aastast peale ja me juba praegu saame abi temalt. mis puudutab struktuurireforme, siis euroala liikmesriigid on äh, nõustunud sõltumata nõukogude loomisega tootlikkuse tõstmiseks ning äh, parandamaks konkurentsivõimet. see peaks võimaldama meil äh, välja töötada struktuurireformi kaks punkt null nii-öelda ja siin me lähtume eelkõige inimkapitalist ja need reformid on hädavajalikud selleks, et sotsiaal- ja majanduslikes küsimustes lähendada euroala riike. Euroopa poolaasta aasta siin paneme rõhku äh, sotsiaalmõõtmele samuti äh, ja see käsitleb samuti euroala tervikuna. ma arvan, et äh, need on olulised sammud, et mis tuleb ellu viia selleks, et jätkata Euroopa Liidu süvendamisega. Euroopa Parlamendi, Euroopa liikmesriikide parlamendid on tihedalt kaasatud sellesse töösse. me tihti viibime ka liikmesriikide parlamentide ees äh, kogu selle töö käigus. komisjon tootab välja Valges Raamatus ka laiema nägemuse Euroopa Liidu äh, majanduse ja rahanduse tulevikust. Äh, valges raamatus on siis ka peatükk Rahaliidu kohta, see tuleb välja märtsis kaks tuhat seitseteist meil on plaanis samuti tutvustada oma mõtteid eh, teise faasi jaoks, millega tahame tagada majandusliku julgeoleku, mida on meil sama palju vaja kui eh, füüsilist julgeolekut. tõenäoliselt on liiga vara veel, et rääkida täpsemalt eh, tulevastest ettepanekutest, kuid ma võin juba praegu oma isiklikku veendumust väljendada selles, et meie teekaart saab olema väga ambitsioonikas. esiteks ma usun, et paljud teist jagavad seda mõtet pangaliidu äh, lõpuleviimine on hädavajalik. siin pean silmas e, ühtse ähm, kriisilahendusfondi küsimust. euroalal on samuti vaja uut stabiliseerivat mehhanismi selleks, et tagada just pikemas perspektiivis äh, investeerimise mm, defitsiidist ülesaamine ükskõik millised need mehhanismid äh, lõpuks olema ka ei saa, äh, tähendavad seda, et meil on vaja suuremat riski jagamist kogu liidu siseselt. seega äh, peame me kõik reformid, reforme läbi viima selleks, et selline riski jagamine oleks võimalik. edasi, sotsiaalmõõde saab olema miski, millele me palju tähelepanu pöörame, nii et liikmesriigid ja ka kodanikud peaksid seda kava enda omaks ja nii toetavaks. ma olen veendunud ka lähtudes oma kogemustest. viis aastat juba olen Eurogrupis olnud, olen väga palju rääkinud ka Kreeka küsimusest seal aga mitte midagi ei ole võimalik saavutada, kui euroala arhitektuurist räägivad ainult äh, rahandusministrid, pangad, ametnikud ja teevad seda kinniste uste taga. ei, meil on vaja demokraatia äh, hingus siia, meil on vaja, et äh, me suudaksime reformida kogu valitsemist euroalal seitsekümnest inimesest toetab eurot. miks? sellepärast, et see tagab stabiilsuse, kuid samas nõutakse dünaamikat, konstruktiivset, realistlikku, demokraatlikku lähenemist. ma arvan, et see on hädavajalik, kui me tahame, et eurot toetaks ka avalikkus edaspidi. ja arutelud tuleviku üle leiavad aset nüüd paljud äh, räägivad valimistest, mis peatselt aset leiavad ja kardavad, äh, et, et seega ei ole tegemist õige ajaga, kuid ei, ma arvan, et valimised on just suurepäraseks ajaks, et rääkida Euroopast ja Euroopa tulevikust, seda muidugi tingimusel, et teeme seda tõsiselt. nii ehk nii, ebakindlus äh, laieneb maailmas, euroala peab olema ka stabiliseerivaks jõuks, see on meie töö eesmärgiks ja ka teie omaks ning äh, see parlamentide kohtumise nädal on võimaluseks ka ette valmistada seda tööd äh, riikidepõhised äh, soovitused tulevad välja ka peatselt ja kindlasti mõistate, et lähtume siin ka valgest raamatust, mis peatselt välja tuleb juba praegu, tunnen head meelt selle üle, et ka teie parlamendid on osalenud selles töös. ja muidugi mõista oleme valmis eh, ka omalt poolt eh, panustama liikmesriikides aset leidvatesse aruteludesse. ja oleme alati valmis vastama teiepoolsetele kommentaaridele ning küsimustele. Thank you very much. aitäh. aitäh, et te rõhutasite ka seda, kuivõrd oluline on riigiabi küsimus selles, selles vallas ja loomulikult on meil praegu väga äh, ja võimalus sellest kõigest rääkida, alustamegi nüüd oma arutelusid ning esimene kõneleja on härra Turnariitis Küproselt, palun. aitäh. aitäh, esimees. kuigi me oleme teinud olulisi edusamme selles osas, mis puudutab eelarve konsolideerimist, ei tohi me loorberitele puhkama jääda. me ei tohi hetkekski puhkama jääda. meil on endiselt veel väga palju olulisi probleeme lahendada, näiteks kõrge noorte tööpuudus, samuti pikaajaline tööpuudus mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides riigivõlg on kõrgem ja ebavõrdsus on samuti suur. ja meil on probleeme nii sotsiaalsfääris kui rahastamissfääris. me seisame silmitsi ka euroskeptiliste meeleolude kasvuga, populistlike erakondade populaarsus on kasvanud, rahvastik vananeb ja samuti oleme silmitsi pagulaskriisiga. Suurbritannia on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda, me seisame silmitsi terroriohuga. tahaksin rõhutada, et me ei saa lahendada äh, neid probleeme, mis meie majanduse ees seisavad, iseäranis struktuuriprobleeme ainult rahaliste vahenditega nüüd rohkem kui kunagi varem tuleb pöörata tähelepanu solidaarsuspõhimõttele. solidaarsus on Euroopa Liidu üks kõige olulisemaid põhimõtteid. see peaks olema aluseks liikmesriikide vahelisele suhtlusele ning peaks viima meid sellise poliitika suunas, mis tekitab majanduskasvu ja loob töökohti. selleks, et meil oleks normaalne elatustase, aitäh! aitäh! järgmisena Raul Kalamba, palun. ei, vabandust, ütleb esimees Miguel Tiago siiski Portugalist, palun. aitäh, esimees. mina olen Portugali parlamendi saadik ühisturg ei ole liikmesriikide vahelisi erinevusi vähendanud, vaid otse vastupidi, on neid erinevusi suurendanud. see kindlasti peab paika Portugali puhul, kui vaadata seda asümmeetriat, siis te näete, kui oluline on, et võla üle uuesti läbirääkimisi peetakse, et liikmesriigid saaksid tõesti investeerida sellesse, mis on oluline, haridusse, tervishoidu, kultuuri. ja tahaksin teile meelde tuletada, et Pangandusliit on lihtsalt äh, reaktsioon, äh, millega üritatakse päästa oligopole. Äh, pangad ei lase liikmesriikidel sekkuda omaenda finantssüsteemi, nii et, et selle tulemusena ebasümmeetrilisus suureneb veelgi. kapitaliturgude liitu tutvustati kui midagi, mis on kasulik VKE-dele ja keskmise suurusega ettevõtetele, aga näib, et see teenib ainult erakapitali. Ähm, me näeme, kuidas finantssektor äh, eirab sotsiaalsfääri ja ei ole üleüldse jätkusuutlik. me peame äh, tegema lõpu säästumeetmetele ja võlakoorma üle uuesti läbi rääkima, me peame muutma neid reegleid, mis Troika on kehtestanud. ja me peame toetama neid riike, kes tahavad euroalast lahkuda äh, seda kõike on meil vaja. rahva huvides on ka see, et kui me teeme lõpu eh, ühisturule, teeme lõpu pangandusliidule, ma arvan, et see oleks õige viis, kuidas tuleks reageerida sellele olukorrale, millega me praegu silmitsi oleme ma arvan, et me ei peaks lihtsalt eh, võtma vastu üha uusi, uusi reegleid, mis ongi praeguse katastroofi põhjustanud, aitäh. aitäh. Pierre Alain Mouet on järgmine sõnasaaja Prantsusmaa parlamendist, palun. aitäh, lugupeetud esimees, tahaksin äh, alustada oma sõnavõtu äh, härra Artui sõnadega, kes ütles, et äh, meil on äh, majanduse valitsus, aga meil ei ole korralikke reegleid. Äh, tegelikult meil ei ole ka majanduse juhtimist ja me oleme neid reegleid äh, mitmekordistanud ja neid reegleid alati ei kohaldada. Äh, jah, meil on raha ja pangandusliit, mis ei pööra tähelepanu makromajanduse stabiliseerimisele ning meil on sellised reeglid, mis põhjustavad sellist tsüklilist poliitikat niisiis äh, me peame väga kiiresti äh, hoolitsema selle eest, et äh, rahandus- ja majandusliit oleks sidus, et neil oleks ühtne lähenemine makromajanduslikule poliitikale. seda tegi ka komisjon, kui ta rõhutas, et eks eelarvepoliitika peaks olema ekspansionistlikum. me räägime siin eelarvesuutlikkusest see on aluslepingutes kirjas ja aluslepingutes on öeldud, Euroopa Liidu eelarvet tuleb rahastada omavahenditest. minu arvates on see üks teema, mille juurde tuleb tõesti tagasi tulla. me oleme pikaks ajaks selle teema tähelepanuta jätnud, on vähemalt kolm eh, võimalikku omavahendit, kõigepealt finantstehingute maksustamine Äh, see oli reaktsioon finantskriisile, siis süsinikumaksu kehtestamine äh, Euroopa piiridel, äh, meie oleme tegelikult ju ainus manner, kes teeb midagi kliimamuutuste peatamiseks, aga teised riigid alati ei järgi keskkonna ja sotsiaalseid norme. ja kui me tahame ja me peame võitlema ka maksuparadiiside vastu, nii et, et kui me tahame, et meil oleks vaja ka ettevõtete ühtset ühtlustatud tulumaksubaasi, aitäh. aitäh. järgmine sõnavõtja on Krostana Peric Horvaatia parlamendist, palun. aitäh ja tere õhtust. mina olen Krostana Peric, olen pärit Horvaatiast ning olen rahanduse ja eelarvekomisjoni esinaine ning eh, tahaksin avaldada oma arvamust olukorrast, eh, mis valitseb minu kodumaal ja rääkida ka sellest, kuidas meie arvates Euroopa Liidu tulevik peaks välja nägema. Horvaatia on kuue aasta jooksul pidanud äh, pühendama palju aega sellele, et majanduskriisist pääseda. alles kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis pärast kuut aastat majanduslangust, õnnestus meil saavutada kahe koma seitsme protsendine majanduskasv ning me ootame täiendavat kasvu kuskil kolm protsenti ka sellel aastal eelarve puudujääk vähenes esmakordselt kümne aasta jooksul, niisiis see oli üle kaheksakümne seitsme protsendi ja nüüd see on langenud siis kuskile kaheksakümne viie protsendi peale. me oleme üritanud kasut-, kasutusele võtta väga paljusid meetmeid nii fiskaalpoliitikas kui ka majanduspoliitikas, aga opositsioonierakondade esindajad ütlevad, et meie majanduspoliitika ei ole just palju saavutanud, mina sellega nõus ei ole. aga mulle teeb muret see, mida väidavad teatud poliitilised liikumised ja erakonnad, kes leiavad, et me peaksime äh, et rahaliidust tuleks lahkuda, et euro tuleks äh, ära kaotada. Horvaatia soovib hoopis Majandus- ja Rahandusliiduga liituda selleks, et äh, saaksime kasutusele võtta ühisvaluuta ka Horvaatias. aitäh! Nikolaos Manios Kreeka parlamendist, palun tere õhtust kõigile. tahaksin tänada ähm, äh, kuulajaid, ma võtsin sõna, võtan täna sõna täna juba teist korda ja seda sellepärast, et mul on ühte-teist öelda. ma usun, et sellest ajast saadik, kui Euroopa Liit loodi ja pärast seda, kui diktatuur Kreekas kukkus, olen mina alati toetanud ühtse Euroopa ideed. ainus viis, kuidas tulevasi probleeme vältida, on äh, rahvad ühendada. me ei soovi, et rahvad äh, igaüks oma teed läheksid. ma kuulasin suure huviga esimeest äh, eelarvekomisjoni esimeest, kes ütles midagi väga olulist. meil on kaks teed, mida me võime minna. üks tee on majanduspoliitika tee siin võime kaaluda erinevaid ettepanekuid ja meil on veel üks tee ja minu arvates on see otsustava tähtsusega tee, aga sellel ei ole äh, väga palju äh, tõlgendusvõimalusi, nimelt integratsioon, demokraatia, solidaarsus äh, Euroopa Liidus ja ka euroalal. kui me kaotame oma poliitilise suuna kui me unustame ära, et demokraatia on see, mis Euroopa rahvad ühendas ja lõi selle majandusliku liidu, eh, siis me seisame silmitsi peatselt probleemidega. me peame süvendama demokraatiat euroalas ja ka Euroopa Liidus, aga mida see tähendab? tehnilisest aspektist tähendab see seda, et eh, rohkem otsuseid tuleb langetada valitud organite poolt, organite poolt, mille on rahvas ise valinud. see on selline tehniline märkus, see puudutab eriti maksustamist, sest me rääkisime sellest. me ei saa nõuda võrdsust ja demokraatiat riikidelt, kui meil on erinevused maksustamises liikmesriigiti. see kõik tekitab ebaõiglust, ebaõiglast konkurentsi. niisiis Ehm, kogu selles arutelus, mis keskendub Majandus- ja Rahandusliidule, oleks meil vaja ühtset maksustamistaset, et maksustamine oleks kõikides riikides ühesugune ja tänan tähelepanu eest. aitäh. Joachim Boss Bundestagist Saksamaalt, palun. Äh, lugupeetud esimees, daamid ja härrad, Euroopa on viimastel kuudel äh, Äh, üha rohkemate väljakutsetega silmitsi äh, äh, Brexit ja mitmed valimised ja mulle näib, et me hakkame lootust kaotama, aga me peaksime siiski kasutama ära neid võimalusi, mis on. me peame astuma julge sammu, me peame Äh, alustama neid arutelusid äh, ka siin Euroopa tasandil, mida me vaikselt oleme juba liikmesriikides pidanud. me ei tohi lihtsalt äh, natsionalistidele ähm, ainet andma, nemad ei soovi seda Euroopat. meie suudame küsimustele vastuse leida. ma arvan, et me oma Äh, valimiskampaaniate taktika kõrval mõtleme ka sellele, kuidas äh, muuta euroala äh, ülesehitust ja kuidas võtta ära see koorem Euroopa Keskpangalt, mida tema kannab. minu, minu kodumaal Saks-, Saksamaal me, meil ei ole keskpangal sellist koormat, me peame äh, Äh, me peame leidma sellise lähenemise, meil on äh, vaja toime tulla nende suurte äh, väljakutsetega, mis meil on, meil on vaja jätkusuutlikku stabiilsusmehhanismi. Ähm, meil on vaja hoolitseda selle eest, et rahapoliitika oleks tõhus Äh, rahapoliitika äh, piirdub riigipiiridega tihtipeale ja mina toetan igatahes seda, mida ütles härra Moskovitši ja paljud teised, et meil on vaja otsustavalt edasi minna, meil on vaja vastust äh, nendele irratsionaalsetele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. meil on vaja vastust härra Trumpile Äh, Putinile, Orbanitele, kõigile teistele äh, sellistele inimestele. Mm, äh, Euroopa Rahvapartei toetab ju Orbanit, meil ei ole vaja Katsenskit ja teisi selliseid jõude, kes Euroopat destabiliseerida tahavad ja mitte stabiliseerida. sellest peaksime me kõnelema ka sellistel kohtumistel nagu see siin. aitäh Kristos Taiguras, kes esindab Rahvaparteid ja tuleb Kreeka parlamendist. aitäh, finantskriis on näidanud, et Majandus- ja Rahandusliit vajab reforme ja vajab solidaarsust viimaste aastate kohutavad äh, sündmused äh, ei ole takistanud Euroopa Liitu astuma olulisi samme, institutsioone tugevdama, juhtimist tugevdama, aga väga palju on vaja veel ära teha selleks tuleb kasutada rahalis- ja fiskaalpoliit-, raha- ja fiskaalpoliitika vahendeid. mis need on või mille, milleks? selleks, et meil oleks järjekindel ja sidus äh, struktuurireformide poliitika, ise, iseäranis äh, väga olulistes valdkondades. poliitiline kapital, haldussuutlikkus selged sõnumid, hästi kavandatud etalonid, need kõik on vajalikud selleks, et et liikmesriikide kodanikud tunneksid end osana reformide protsessist. see aitab inimeste vastuseisust jagu saada ning tagab tõhusate ja õiglaste reformide elluviimine. teiseks prioriteediks peaks olema juurdepääs rahale, see on ettevõtete jaoks oluline, iseäranis äh, sellistes riikides, Äh, kus pangad ise praegu äh, läbivad suuri muutusi. meil on vaja ka tõhusat äh, pankrotimenetlusi. meil on vaja pangandusliit lõplikult välja kujundada, aga paralleelselt on vaja vähendada ka täiendavaid riske ja samuti on vaja riske jagada, tuleb Äh, Euroopa hoiuste tagamise kava kolmas sammas lõplikult välja kujundada. ja samuti on vaja vastutustundlikku fiskaalpoliitikat, arvestada seejuures majandustsükliga ja eesmärgidega ja pöörata tähelepanu eelarve konsolideerimisele niimoodi, et parandada avaliku sektori rahastamist ja äh, ei maksa probleemidele läheneda ainult maksude tõstmisega eelarvepoliitika eh, peaks eh, olema suunatud eh, riigi rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele ning majanduskasvu toetamisele läbi realistlike suuniste, iseäranis siis, kui riigis on majanduslangus ning tööpuudus on kõrge, aitäh. ja nüüd saab sõna Enrico Priante Dias Portugali parlamendist, palun. aitäh. Äh, tere veel kord minu poolt, kasutan jällegi võimalust sõna võtta, teen seda juba teist korda äh, väga palju äh, võib kõnelda sellest, et euroala fiskaalsuutlikkus vajab parandamist see on hästi oluline selleks, et võidelda as-, asümmeetriliste šokkidega ja tuua äh, meid lähemale majanduslikule ja sotsiaalsele lähenemisele. aga oma lühikeses sõnavõtus tahaksin mainida seda, et praegu on meil vaja kiiresti pangandusliit lõplikult välja kujundada Äh, härra Bush Saksamaalt rääkis äh, või kirjeldas väga tabavalt praegust olukorda ja me peame olema julged ja sellis, sellisel hetkel tõesti astuma julgeid samme äh, eelarvepoliitika ja maksupoliitika vallas asjaolu, et pangandusliit on pooleli jäetud, on halb otsus, see on halb otsus, sellepärast et kriiside lahendamise fondil ei ole nii-öelda Euroopa tagatist, Euroopa järelevalvemehhanism on Euroopa Keskpanga alluvuses ning mm, liikmesriikide maksumaksjad on need, kes peavad pankade likvideerimise eest maksma kodanikud ei usalda äh, meid, kui neil ei ole mitte mingisugust demokraatlikku kontrolli Euroopa organite üle, olgu jutt siis kas Euroopa Keskpangast, äh, kriisi lahendamismehhanismidest või mis, mis iganes mehhanismidest, mida konkurentsi peadirektoraat inimestele peale surub. Äh, Portugali saadikud on osalenud pankade kriiside lahendamise komisjonides ja tulemus on alati sama, hakka peab lõpuks raha välja käima Portugali maksumaksja ja meil ei ole võimalik korralikult kontrollida neid otsuseid, mida langetavad Euroopa Liidu institutsioonid. otsuseid peab olema võimalik üle vaadata ja tahaksin paluda volinikke, kes siin kohal on, et nad annaksid meile võimaluse äh, või selgitaksid, mida komisjon kavatseb teha selleks, et pangandusliit lõplikult välja kujundada, aitäh. aitäh. Stefano Stefanu Küproselt saab järgmisena sõna, palun. aitäh. me oleme täna kuulnud juba päris paljusid asju ja tahaksin omalt poolt ka ühte-teist lisada. me oleme kuulnud, et finants- ja sotsiaaleesmärkide vahel ei ole tasakaalu. me oleme kuulnud ka seda, et fiskaalpoliitika ei tohi olla karistuspoliitika, nagu härra Moskovitši ütles. ja sama puudutab ka rahaliitu ning me kuulsime ka, et poliitikal on siiani olnud kehvad tulemused ja tulemused on olnud kehvad, sellepärast et meie üritame vastu astuda majanduskriisile nende samade poliitikate ja vahenditega, mis meid sellesse kriisi viisid. on ilmselge, et äh, lähenemine ja solidaarsus on midagi, mida meil endiselt ei ole. meil on säästumeetmed, me äh, kärbime sotsiaaltoetusi ning äh, see, selle all ei kannata ainult töölisklass, vaid ka majandus ise. OECD arvates eh, teeb eh, selline poliitika kahju majandusele endale ning eh, loob nõiaringi, mis muutub järjest hullemaks. minu sõnum on lihtne. kui meil on vaja rahaliitu, Äh, mis on elujõuline, siis peame kõikides nendes küsimustes midagi ette võtma, sest muidu on meil aina rohkem natsionalismi ja fašismi ja paremäärmuslikke erakordi. ja veel mõned sõnad ka Pangandusliidu teemal. Euroopa Keskpangal on praegu niivõrd palju volitusi, et sellest on saanud äh, omamoodi võimukeskus, mis ei anna aru kellelegi see on väga murettekitav just nimelt Euroopa demokraatia vaatevinklist. ning äh, see tekitab probleeme ka poliitikate legitimeerimisega, aitäh! ja nüüd saab sõna meie kolleeg Euroopa Parlamendist Marko Vali, kes on itaallane ja kes äh, on EFTD fraktsiooni liige, palun! jah, aitäh! tuleksin tagasi äh, majandus- ja rahandusliidu juurde, selle juurde, millest juba enne rääkisin, ma ei taha, et see poliitika, millesse me oleme nii palju investeerinud, äh, tooks ohvriks tulevased põlvkonnad kompromissi nimel ning et see tooks endaga kaasa äh, väga suuri kohustusi äh, ning äh, raskusi erinevate riikide jaoks, eriti just perifeersete riikide jaoks, nii et otsigem alternatiivseid lahendusi pangandusliidu kohta. mul on kuulnud väga palju argumente, aga mina tahaksin välja tulla millegi muuga, mis äh, meie meelest on oluline. me leiame, et pangandusliit ei tegele mitte pang-, mitte kriisi põhjuste, vaid tagajärgedega räägime näiteks järelevalvest. seega ma leian, me peaksime eelkõige pöörama tähelepanu põhjustele, derivaadid ja muud, nendega ei tegeleta, see on ka põhjuseks, miks Pangandusliit ei ole tõhus. selle kohta ei öelda ka tõde välja. Bail-in samuti. paljudes Äh, põhiseadustes on kirjas, et äh, säästud on alati tagatud, see, äh, me näeme aga, et seda tahetakse nüüd muuta praeguste ettepanekutega, meil on ka keskpank, mis tegelikult ei toimi keskpangana, vaid ja me näeme, et meil ei ole ka mingit kaitsemehhanismi, mis võimaldaks tagada jooksukontode alalhoidu ning süsteemi stabiilsuse. praegu on väga palju eh, ebastabiilsust ning me näeme, et põhjapoolsed riigid ei taha lõunapoolset eh, kriisi kinni maksta ja see on ka mõistetav, aga ma arvan, meil oleks vaja rohkem just stabiilsusele tähelepanu pöörata. meie Eh, ettepanek, eh, mis teie meelest on populistlik, aga meie meelest eh, lähtub eelkõige just tervest mõistusest. Mm. Te teate isegi, et lahendusi on teistsuguseid, me oleme valmis neid ka teie kõikidega arutama, aitäh. Ah, Antonio Leitao Amaro, qui est membre de l'Assemblée. Antonio Leitao. Maraol Portugalist, äh, Rahvapartei, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. juba liiga palju aastaid oleme me aru saanud kõik sellest, et meie rahaliidul on oma puudujäägid, on mitmed kitsaskohad. oleme jäänud poolele teele toppama oleme poolel teel keset silda ja ma arvan, et me keegi ei taha siin silla keskel seista. nii paljud meie kodanikud, nii paljud meie poliitikud on püüdnud, äh, püüdnud liikmesriike üksteise vastu ässitada, põhja-lõuna vastu, perifeeriat äh, keskuse vastu ja isegi siinsamas saalis on neid inimesi, kes äh, leiavad, et õige tee edasi oleks teha lõpp eurole praegusel hetkel aga me ei vii europrojekti lõpule. me lihtsalt istume tegevusetult, me ei tee midagi. lugupeetud volinikud, Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa institutsioonid, nii nagu ka valitsused, ei ole omaenda sõnadest kinni pidanud. Nad ei ole olnud omaenda sõnade kõrgusel, meie Portugalis oleme viimastel aastatel tohutult pingutanud, oleme toonud suuri ohvreid selleks, et kohaneda mina kuulun sellesse poliitilisse erakonda, kes esindab väga suurt osa poliit-, Portugali elanikkonnast, me oleme äh, Portugali rahvaga koos püüdnud äh, oma võlga äh, kustutada, reformidega sammu pidada ja me kuuleme siin komisjoni esindajatelt reformidest, meetmetest, näeme tekste erinevatest reformidest, aga millal, millal? pangandusliit lõpule viiakse, kuidas saab ainult hävitava pangandusliidu poolega tegeleda, samas hoiuste tagamise skeemist, mis sellest saab? millal viiakse kapitalide liit lõpu, kapitaliturgude liit lõpule? millal on meil ühine Euroopa pankrotiõigus? millal hakkame liikuma Euroopa rahafondi suunas, millel on kolm erinevat funktsiooni, mitte ainult tehniline ja rahaline äh, toetus riikidele, kes äh, on vaja abi kohanemisega seoses, äh, mitte ainult struktuurifond äh, ja struktuurireformi toetused, vaid ühtset turgu edasi viiva haru ja asümmeetriliste šokkide eest kaitsev haru loomulikult meil on vaja rohkem solidaarsust ja ühtlustamist sellise mehhanismi puhul. sellel mehhanismil peab olema tugev juhtimissüsteem, sellel mehhanismil peab olema täidesaatev jõud ka Euroopa Liidu tasandil, millal aga saab sõnadest, saavad sõnadest teod. Merci! suur tänu! ja nüüd saab sõna proua Fabienne Keller, kes on Prantsuse Vabariigi senatis ja esindab ka republikaane. suur aitäh, tahaksin lisada veel paar sõna, ma olen ka senati komisjonis olnud, mida teie juhtisite, Michel Andre on tema, on nüüd praegu esimeheks jah, väga emotsionaalne hetk, jah, tõesti, mälestused, mälestused. ja nüüd siis jällegi olen teie juhtimise all siin nii-öelda, aga kõigepealt üks tehniline mõte majandus- ja rahandusliidu äh, lõpuleviimise kohta. ühtne konsolideeritud äh, maksualus. komisjon tegi oktoobri lõpus ettepanekuid, Prantsuse senat kiitis heaks resolutsiooni suure toetusega, millega toetame teie ettepanekud ühtse maksualuse loomiseks äh, ettevõtetele, mis oleks harmoneeritud ja mis võimaldaks paremini võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, samuti võidelda maksukonkurentsi vastu, mis äh, on toonud kaasa palju pahameelt Euroopa Liidu vastu, mis ei suuda oma territooriumil harmoneerida olukorda ning tagada võrdsust, sest et seal, kus luuakse rikkust, tuleb ka makse maksta. ma ei maini teist suurt osa vahenditest, mis on Euroopa Majandus-Rahandusliidu jaoks äh, loomisel eelarvelised vahendid, kuid ma tahaksin rääkida eelkõige valitsemisest, euroala valitsemisest ja rääkida parlamendi rollist euroalal. me tahame, me teame kõik, et meie poliitika peab põhinema demokraatlikel alustel ja kodanikud, eurooplased peavad jagama meie pingutusi. selleks on meil vaja sellist poliitikat, mis äh, vastaks liikmesriigi tasandile. Äh, liikmesriigi ja liidu tasandi äh, sidumine on hädavajalik ja ma tahaksin toetada sellise parlamendi loomist, kuhu kuuluksid nii Euroopa Parlamendi liikmed kui ka liikmesriikide parlamendide kodade liikmed, selleks et dialoog toimiks ning et me suudaksime äh, toetada ühtseid sõnumeid. Äh, kolmeteistkümnenda artikli konverents äh, ei ole niivõrd tõhus, kui me tahaksime ja tal ei ole ka otsustusõigust Euroopa jaoks, kus otsuseid tuleb ju jagada. jah, sisuliselt siis meie praegune koosolek on siis selle assamblee või parlamendi äh, Äh, vundamendiks nii-öelda, mida te soovite? ja nüüd välisasjade komisjoni esindaja Kreeka parlamendist ja Sirisa erakonna liige, palun. suur tänu, austatud esimees. Ladina keeles on üks ütlus. Pacta sunt servanda. Platon olevat öelnud seda omal ajal ja, ja see tähendab seda äh, põhimõtteliselt, et äh, kokkulepetest tuleb kinni pidada. see tähendab seda, et äh, tegelikult Kreeka on ju pidanud kinni kõikidest oma lubadustest, aga viimastel aegadel oleme näinud mitmeid arenguid. Saksa finantsministeeriumi esindaja ütles eile õhtul, et kui IMF ei osale Kreeka programmis, siis härra Schäuble teeb äh, ettepaneku, et Kreeka peaks euroalalt lahkuma. mida see tähendab? härra Moskovitši, mis toimub? või härra Gualtieri? jällegi, räägime nüüd, räägime Brexitist. siin on äh, meil see paha politseinik ja hea politseinik, ehkki paistab, et kõik politseinikud tegelikult on pahad politseinikud Kreeka äh, on nüüd kriisist väljumas lõpuks ometi ja nüüd kõik äh, rahvusvahelise areeni esindajad ütlevad järsku, et, et äh, koma viis tuleb asendada koma seitsmega pärast seitset aastat majanduslangust. me ei räägi siin solidaarsusest ja ühtekuuluvusest, me räägime lihtsalt oma sõnapidamisest, kokkulepete austamisest aga paistab, et mõnedele inimestele pole see tähtis ja mõned inimesed tahavad õõnestada meie õiget, õiges suunas liikumist. meie riik on väike riik, me oleme seitse aastat kriisis kannatanud. kolmkümmend viis protsenti meie rahvastikust kannatab vaesuse all ja paljud näitajad tegelikult on valed, sellepärast et äh, on tehtud vigu ja aga samas äh, IMF äh, võtab neid tõe pähe, ehkki Euroopa institutsioonid on tunnistanud, et tegemist oli nende enda vigadega. Euroopas ei tohiks sellised asjad aset leidma. kui siin võitlevad IMF ja Euroopa institutsioonid, siis tegelikult rahvas maksab selle eest valusat hinda. Kreeka ei taha olla see, Äh, kellele suured jõud lihtsalt peale astuvad, nagu IMF ja mõned Euroopa institutsioonide elemendid. suur tänu ja nüüd on sõna Igor Pimenovil Läti parlamendist, eelarvekomisjoni liige ja sotsiaaldemokraatide perest. suur tänu, räägin inglise keeles nagu alguses öeldi, fiskaalne konsolideerimine ei ole mitte ainus eeltingimus majanduskasvule, investeeringutele ning sisenõudlusele. investeeringud ja sisenõudlus on ka olulised eeltingimused. mina rõhutaksin ka seda, et me peame sisenõudlust soodustama. see on iseäranis selge nendes liikmesriikides, kus turg ei ole hästi arenenud suured investeeringud tulevad turgudele äh, äriplaanidega seoses äh, liikmesriikide investorid aga hoolivad turgudest, mitte äriplaanidest. minu koduriik Läti äh, on suur näide, hea näide selle kohta. meil on kaks miljonit elanikkonda ja veerand miljonit elanikkonda on seotud immigratsiooniga ja me ootame suuri investeeringuid äh, rahvusvahelistelt finantsturgudelt. kas Majandus- ja Rahaliit soodustab äh, selliseid investeeringuid ja vastuseks võin öelda ei. avalikud investeeringud äh, on Euroopa Liidu aluseks, aga Euroopas väidetakse, et see õõnestab vaba konkurentsi, aga äh, turg ei ole mitte pruunide osakeste vaba liikumine, tegemist on konstruktsiooniga, mis peaks majanduskasvu soodustama. olen seisukohal, et avalike investeeringute prioriteet tuleb fookusesse saada eh, ning seda tuleb arvesse võtta meie lõpule viidud Majandus- ja Rahaliidus, sellisel juhul tulevad ka erainvesteeringud. selleks, et erainvesteeringud tuleksid, eh, peab kõigepealt eh, riigi poolt investeerima suur tänu, proua Boguslava Ožesovska, kes on sotsiaalpoliitika ja äh, vanurite poliitika töörühma äh, esindaja Poola senatist. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad Euroopa Liit, euroala on suurepärased äh, ideed, äh, alustalad on head, äh, tugevatele riikidele antakse hoogu sisse, piirates tugevamaid, tugevamate arenguid samas. ja tegelikult seda tuleks ära kasutada optimaalselt. me peame oma majandust paremini planeerima Euroopa Liidu toetus peaks andma võimalusi arenguks, soodustama arengut ja mitte muutma meist välismaailmast sõltuvaks. Brexit ja mõnedki teised näited on suurepärased näited selle kohta, kuidas kuidas Euroopa Liit ei ole sellist arengut soodustanud, vaid on euroalale liitumist piiranud hoopis meie Euroopa Liidu toetus peaks olema arukas, et euroala oleks turvaline ja riigid sooviksid seal osaleda. suur tänu. sõna saab nüüd Janis Vukans Läti parlamendist eelarvekomis- ja, ja finantskomisjoni esimees. palun. suur tänu mina tahaksin rääkida äh, informatsioonist, mida vajavad liikmesriikide parlamendid ja nende komisjonid selleks, et täiel määral osaleda Majandus- ja Rahandusliidu äh, ülesehituse töös. liikmesriikide parlamentide käsutuses äh, nõukogus äh, äh, liigub info, et praegu tehakse tööd äh, tegelikult hoiuste tagamise süsteemi ettepaneku kallal ja ettepanekuks on ühtne hoiuste tagamise süsteem ning oma fondi loomine. seitsmeteistkümnendal juunil ECOFINis võeti vastu nõukogu järeldused, millega poliitiliselt toetati pangandusliidu edendamist ning täiendavaid meetmeid selles valdkonnas. juttu oli riskide vähendamisest ning teistest meetmetest finantssektoris. minu küsimus volinikele oleks, kui kaugele on selle tööga nüüd jõutud? ja milline on liikmesriikide parlamentide roll selles protsessis, mida nemad saavad ära teha? Merci! suur tänu! ja viimane sõnasoovija. härra Nat-, Nassu Satanassu Kreeka parlamendist ja majandusasjade komisjoni liige ning Siritsa erakonna liige. suur tänu kallid kolleegid, püüan ühe minutiga oma sõnavõtuga ühele poole saada, isegi ei vaja seda kahte minutit, mille te mulle eraldasite. Äh, mul on nimelt lihtsalt üks küsimus, tahaksin härra Dombrovskisele esitada ühe küsimuse, sellepärast et härra Dombrovskis vastutab äh, lisaks euroküsimustele ka sotsiaalse dialoogi ja tööturu osapooltevahelise dialoogi eest te olete uue põlvkonna inimene. härra Dombrovskis, ma panin tähele, et te olete väga ettevaatlik, see on teie tugev külg. lugesite teksti korralikult ette, väga hea Ähm, kas te olete lugenud äh, ka teadlaste kriitika sõnu Euroopa Liidu poliitilise tegevuse suhtes, sellesama poliitilise tegevuse suhtes, mille eest vastutate teie. ma räägin teile natuke sellest kriitikast, siis leiate internetist selle kergemini üles. Krüügmann on öelnud äh, nimelt, et Euroopa äh, on hullumeelne oma kärbetega. tema on Äh, ja ta on ka äh, muudel äh, puhkudel kritiseerinud kärpemeetmeid. ja tema on nimetanud Euroopat kärbete gängiks. kas see, sellised avaldused tahavad teile midagi, tähendavad teile midagi, kas tuleks teadlastelt võtta ära Nobeli auhinnad või tuleks luua mingisuguseid muid auhindu? Stiglitski on öelnud midagi sarnast võib-olla tuleks nad lihtsalt äh, minema ähm, peletada. võib-olla peaksime lihtsalt äh, neile kaika kõrile panema ja peale astuma sellele kaikale. võib-olla peaksime lihtsalt nende kõride peale istuma äh, ja, või ajama nad lihtsalt kaikaga minema. Need suurepärased näited on ühes raamatus, mille kirjutas Timothy Kandner, Barack, Barack Obama finantsminister kohtudes seitsme rikkaima maailma riigiga, äh, kuulas ta äh, ära, mida teistel ministritel on öelnud ja ta ka ütles äh, Kreeka kohta, et kas te tahate lihtsalt äh, trampida kreeklaste kõridel, tahate nad lihtsalt kaikaga minema palatada või peletada äh, kui soovite, siis tehke seda, kui ta üle Atlandi ookeani see kriis ei tule. Ah. suur tänu. tegemist oli äärmiselt äh, mitmekesise ja kirju mõttevahetusega euroala juhtimise üle. Te esitasite küsimusi meie mõlemale volinikule. ja ma teen ettepaneku, et äh, volinikud vastavad nendele küsimusele üksteise järel ning seejärel annan sõna Roberto Gualtierile kes saab äh, teha siis selle lõppsõnavõtu. asepresident äh, Dombrovskis, kas teie soovite alustada? austatud kolleegid, ma tänan teid selle äärmiselt viljaka arvamuste vahetuse eest ja teie mitmete märkuste eest. paneme siit nii mõndagi kõrva taha see etapp üks viie presidendi raportis ning äh, sammud, mida tuleb võtta selleks, et äh, majandus- ja rahaliidu institutsiooniline ülesehitustöö lõpule viia, äh, see on omavahel seotud. üks areneb teisest välja ja me näeme, kuidas need kaks valdkonda on omavahel lahutamatult kokku põimunud. aga vastaksin nüüd mõningatele konkreetsematele küsimustele, mis siin tõstatati. avalikud investeeringud. avalikest investeeringutest rääkisime Euroopa majanduspoolaasta kontekstis. investeeringute stimuleerimine on üks meie majanduspoliitika prioriteete koos struktuuriliste reformidega, majanduse kaasajastamisega ning vastutustundliku eelarvepoliitikaga. komisjon on pühendunud riigi investeeringute stimuleerimisele, aga ka erainvesteeringute stimuleerimisele strateegiliste investeeringute fondi kaudu. investeerimiskliimat tuleb parandada, kasutades Euroopa Liidu liikmesriikidele kättesaadavaid äh, vahendeid ning teisi positiivseid instrumente selles valdkonnas. mis puudutab äh, Pangandusliidu lõpuleviimist, nagu me varem ütlesime, riskide jagamine ning riskide vähendamine peaksid käima käsikäes see on osaliselt seotud ka äh, Läti kolleegi küsimusele, millele vastaksin läti keeles. Äh. kui me nüüd räägime sellest hoiuste tagamise süsteemist, siis hoiuste tagamise süsteemi arutelud toimuvad ning riskide vähendamisega para- ja riskide vähendamise meetmetega ja riskide jagamise meetmetega paralleelselt tuleb keskenduda ka pangandussektori äh, riskide vähendamisele kui sellisele. juba novembrikuus esitas Euroopa Komisjon ettepanekute paketi, sealhulgas ka õigusloomelised ettepanekud selle kohta, kuidas pangandussektoris riske vähendada. ja ähm, seda rakendades selliste ähm, sätete kaudu, milles, millega Baseli komisjonis on jõutud rahvusvahelisel tasandil kokkuleppele. kõik need ettepanekud on kättesaadavad, need ei ole kõige hiljutisemad, nagu teate, Baseli komisjoni arutelud äh, üha kestavad ning sõltuvalt äh, arutelude lõpust on, lõpptulemusest on Euroopa Komisjon valmis esitama omalt poolt uusi ettepanekuid. siis äh, küsimus, mis oli suunatud mulle ja Paul Krüpmani äh, kriitikaga seoses, mis puudutab äh, härra Krüpmani prognoose, siis kahe tuhande kaheksandal aastal nägi ta ette, et Lätist saab uus Argentiina, mis läheb kindlasti pankrotti, aga Läti Lätist sai üheks väga kiire aja jooksul üheks, üks Euroopa kiiremini ajanevaid majandusruume ning Lätil õnnestus oma äh, majanduses teha üsna suur ja muljetavaldav kannapööre. nii palju siis härra Krügmani prognoosidest. aga seda öeldes jah, loomulikult äh, eks see arutelu on asjakohane ja see arutelu kestab siin ka täna. milline on meie asjakohane eelarvepoliitika, kuidas saavutada õige tasakaal äh, eelarvepoliitika säästlikkuse äh, ning äh, majanduse taastumise tugevdamise vahel. ja kas me tahame neutraalset eelarvepoliitikat või ekspansiivset eelarvepoliitikat ja kuidas seda teha, kui meie rahapoliitikad on erinevad mõned liikmesriigid saavad rohkem investeerida, mõnedel liikmesriikidel äh, on endal äh, endiselt äh, liigne eelarve puudujääk ja need peavad loomulikult selle liigse eelarve puudujäägiga tegelema. liigne riigi puudujääk loomulikult surub majanduskasvu endiselt alla ja selle probleemiga tuleb tegeleda, seda tuleb teha säästva eelarvepoliitika kaudu, aitäh. suur tänu, härra asepresident kas äh, härra Pierre Moskovitši soovib samuti sõna sekka öelda? jah, tõepoolest soovin. siin esitati terve rida küsimusi ja ma vastan neile läbisegi mõneti. euroala avatuse küsimust kõigepealt ja juurdepääs euroalale, Horvaatiat mainiti me rääkisime sellest, äh, mis puudutab euroala laienemist äh, seoses selle mandaadiga. me teame, et Majandus-Rahandusliit on tulevikuprojekt, äh, see on avatud kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele. ja teooria kohaselt peaks olema euro meie kõigi ühiseks rahaks. mis puudutab Euroopa Liidu protsesside demokratiseerimist, nõustun kõigega, mis siin öeldi ja muuhulgas ma leian, et tänane dialoog Euroopa Parlamendi, liikmesriikide parlamendi ja komisjoni vahel on põhitähtis. ma ei tea, kas selline saab olema tulevane euroala parlament. mitmeid erinevaid äh, variante kaalutakse, äh, muuhulgas ka selle korraldamist äh, siin selle parlamendi sees, selle koja siseselt nende riikide vahel, kus euro on aga nii ehk nii meil on vaja uut lähenemist Euroopas, uut vastust geopoliitilistele väljakutsetele, ka meie sisemistele vastuoludele, raskustele nagu Brexit, äh, teatud äh, sündmused idapoolsemates riikides, härra Orban, ka Trumpi poliitika ma olen veendunud, et Majandus- ja Rahandusliit peab meile andma vajaliku hoo selleks, et tugevdada euroala ja siinkohal olen täielikult nõus härra Bossiga. pangandusliidu lõpetamise kohta, lõpuleviimise kohta, see on tõepoolest äärmiselt oluline vahend Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu jaoks. oluline on toetada lähenemist ja vältida killustamist. ka mina usun, et riskide stabiliseerimine ja vähendamine peavad käsikäes käima. niisamuti riskide jagamine. peame seda tegema järk-järgult. meil on vaja hästi toimivaid panku majanduse jaoks ja meie komisjoni ülesandeks on samuti seda tagada tulevases äh, Majandus- ja Rahandusliidus on Euroopa Liidu jaoks hädavajalik, et see toimiks ning see on väga oluline sõnum tegelikult, mida enamus teist ka äh, toetas. ning see on kindlasti mõtlemisaineks meie kõigi jaoks. samuti tervitame demokraatlikku ja parlamentaarset aruandlust EMU-s. Brexiti puhul te teate, komisjonil on väga selge ja püsiv positsioon. meie usume, et Kreeka, Kreekal on oma koht euroalal, selle südamikus, tuumikus. me toetame tugev, äh, töötame tugeva Kreeka nimel ja tugeva euroala nimel. me teeme koostööd kõikide sidusrühmadega nii Kreeka poole pealt kui ka oma partneritega, kõikide institutsioonidega selleks, et tagada seda. ma olen päris veendunud, et seda seisukohta jagavad kõik partnerid euroalalt. me liigume selle poole ja ütleksin veel kord, et ma loodan ja ma usun, et me suudame jõuda järeldusteni kiirelt teise läbivaatamisega. Eurogrupi kohtumine toimus eelmisel nädalal veel. ja ma usun, et mõningase pingutamisega suudame jõuda kokkuleppele. komisjon igal juhul pingutab selle nimel. minult küsiti euroala võla struktureerimismehhanismi kohta ebastabiilse võlataseme kohta. Teid ei üllata kindlasti, et e, eelarve e, volinik ei usu suveräänsesse võlahaldusesse. E, meil on selle kohta ka kogemusi, me näeme, kuidas tavakodanikud kannatavad, kui riigid satuvad raskustesse me oleme veendunud, et seda saab teha tugevdatud valitsemise raames eh, ning lähtudes head, heast tahtest ja otsusekindlusest. see on võtmetähtsusega, kui tahame vältida, et eh, finantskorralageduse tagajärjed tabaksid rängalt meie elanikke. me ei tohiks seda vastutust kellelegi teisele veeretada, eh, luues või, või tekitades mulje, et suudame lihtsalt vahenditega süsteemi ümber struktureerida ja lõpetuseks maksuküsimused, mida paljud teist ka mainisid. ütleksin kahte asja. esmalt, meile pakub äärmiselt suurt huvi töö omavahendite eh, mm, ümber, mis ta puudutas multiraport, Prüa Korgeva, Georgieva ja Timmermann samuti on sellega seotud ning eh, ECOFINis seda eelmisel nädalal ka tutvustati ja sellest lähtudes mitte ükski kandidaat tegelikult ja mitte ükski variant ei äh, leidnud äh, väljajätmist, ei finantstehingute maks. Äh, loodetavasti need riigid, kes on selle algatuse teinud, jõuavad sellega ka kuhugi. samuti mis puudutas ka ettevõtete maksustamise aluseid. ja sellega lõpetaksingi vastuseks proua Kellerile. lugupeetud senaator, lugupeetud esimees, CCCB projekt, ettevõtete üldse maksualuse äh, projekt on väga oluline meie jaoks, me tahame sellega lõpule jõuda selle mandaadi käigus palju on jääb veel teha selleks, et maksupettuse vastu võidelda, see on keskse tähtsusega kodanike jaoks, aga kui me ei suuda mm, süviti reformida ettevõtete maksustamist ja konsolideerida, siis me ei suuda midagi muuta otsustavalt. ma tean, et varasemalt see reform ei jõudnud kuhugi, komisjon pidi arvestama Äh, teatud teguritega, mis viisid läbikukkumiseni nõukogus ja ma tean, et seda veel arutatakse. ja, aga ma arvan, et see on võtmetähtsusega ning see on ka põhjuseks, miks Prantsuse senati raport ja ma, ja ma tahaksin tervitada seda tööd ja tunnen ise ka natukene seda riiki ju. ma usun, et see raport on teretulnud ja tahaksin tervitada ka finantsküsimuste komisjoni esimeest. meil on tõesti vaja kõigi, kogu abi, mis saame suur aitäh, härra volinik! aitäh, et äh, tekitasite isu nii-öelda kõrgetasemelise töörühma raporti asjus, äh, Marju Moti raporti asjus ja ma tahaksin ütelda nii liikmesriikide parlamentide kui äh, Euroopa Parlamendi liikmetele, et üheksa kolmkümmend kuni kolmteist null null homme räägime just nimelt kõrgetasemelise töörühma soovitustest ja see puudutab väga otseselt samuti liikmesriikide parlamente ning Euroopa Parlamenti. nüüd aga annan sõna Roberto Gualtierile, kaasesimehele ja tema on siis äh, majandus-rahanduskomisjoni esimeheks siin parlamendis, palun. suur aitäh, paar lühikest märkust. esiteks tahaksin ütelda, et jagan täielikult seda, mis härra Boss ütles vajaduse kohta kasutada ära valged raamatud, tegemist on väga hea võimalusega, mida ei tohi käest lasta. ja nõustun temaga ja kutsun üles komisjoni olema ambitsioonikas ja mitte unustama äh, Euroopa Majandus- ja Rahandusliitu. väga hea, et sellest käsitletakse kogu Euroopa Liitu Äh, Brexit on ka üks ohkaline küsimus, mis äh, muudab selle kõik väga vajalikuks, kuid tegemist on võimalusega ja me loodame, et Euroopa Majandus- ja Rahandusliit äh, omab olulist kohta ka Valges Raamatus. ma usun, et me peame pangandusliiduga lõpule jõudma, kuid äh, muuhulgas äh, seisneb küsimus ka ikka poliitilises tahtes. meil on lubadus, õigusloomne ettepanek komisjonilt, meil on lubadus äh, ka backstopi kohta, aga majandusjuhtimises on meil vaja ikkagi veel konsensust, et välja töötada need vahendid, mis, mida meil vaja läheb. ma arvan, et väga raske on siin eirata seda, et tegelikult on meil puudu just äh, fiskaalsuutlikkusest. tegemist on äh, vahendiga, mis äh, täiendaks olemasolevaid vahendeid, ühtne rahanduspoliitika ja liikmesriikide maksupoliitika. algne mõte, et nendest kahest piisaks sümmeetrilise asümmeetriliste kriiside lahendamiseks ja rahanduspoliitika peaks olema sümmeetriliste jaoks ja liikmesriikide maksupoliitika peaks võimaldama äh, piisava puhvertsooni loomise. Äh, see arusaamine osutus valeks lihtsalt. see näitab, et see ei, äh, me nägime, et see ei tööta ning probleem ei ole mitte ainult selles, kas meie majanduspoliitika on tõhus, vaid samuti siin on küsimus tasakaalus nende vahendite vahel härra Boss ja ka teised ütlesid seda ka, kolmandast eh, sambast on puudusi. Eh, seega me sõltume liiga palju rahanduspoliitikast, sellepärast et rahanduspoliitika peab eh, teiste rolli täitma, kuid samas me näeme ka survet maksupoliitikale ning sellest tulenevad rasked valikud, kas vähendada investeeringuid või siis Äh, panna suurem surve stabiilsuse äh, paktiga, äh, pakti järgimisele. aga välja tuleb selgitada, millised on õiguslikud, poliitilised, majanduslikud, eelarvelised tingimused. õiguslikest aspektist lähtudes ma juba ütlesin, ma ei usu, et see peaks olema suuremaks raskuseks. muidugi täielik leping, aluslepingute muutmine tä-, muudaks lihtsamaks Äh, eelarvesuutlikkusega edasi minna, aga me saame alustada juba praeguses olukorras. seejärel eelarvelised tingimused ning Björn Miskovitši mainis ka Muti raportit, siin see on väga oluline, meil on nüüd mõningaid mõtteid selle kohta, kuidas oma vahendid üles ehitada ja see saab kindlasti olema oluliseks aluseks eelarvest. Muti raportis on samuti väga oluline viide äh, sissetulekutele, mis võimaldab äh, liidu eelarvet koostada, kuid ma usun, et kõige olulisemaks on poliitilised tingimused ja siin ainus viis on ühest küljest tagada majanduspoliitika lähenemine ning teisalt tagada siis äh, eelarve, koondeelarve toimimine ning äh, vastasel juhul me võime lihtsalt sõnu äh, vahetada, aga me ei taha ju üleminek hakata kuhugi liikuma, kui me ei tea, kas me suudame tagada seeläbi äh, majanduspoliitikate lähenemise. me peame leidma viisi, kuidas seda teha ja kuidas leida tõhusad vahendid, et see toimiks. see on vajalik ning meil on vaja ka piisavaid tingimusi, meil on vaja kõike seda selleks, et äh, üldse hakata mingit mehhanismi üles ehitama. seejärel viimane tingimus Eh, piisav demokraatlik legitiimsus. ma usun sii-, ikka veel, et me peaksime tegema tagama demokraatliku legitiimsuse otsuste langetamise tasandil. kui me räägime liikmesriikide eelarvest, siis eh, selleks on eh, liikmesriikide parlament ning Euroopa tasandil Euroopa Parlament, aga me peame selleks tugevdama ka oma parlamentide vahelise koostöömehhanismi. ma ei tea, kas nüüd see äh, assamblee oleks selline koht, kus, äh, siin, kus me saaksime taoliseid otsuseid vastu võtta, siis tuleks vaadata, milline on poliitiline tasakaal, palju on liikmeid, palju on, äh, milline on rahvaarv ja põhimõtteliselt puutuksime kokku samade raskustega kui Euroopa Parlamendis, see ei ole realistlik. aga see ei tähenda seda, et me ei peaks sellist vahendit välja töötama selleks, et tegelik parlamentide vaheline koostöö oleks võimalik ja tahaksin lõpetada ühe näitega, sellepärast et nõustun sellega, mis Portugali kolleeg ütles vajaduse kohta äh, anda teada seda äh, pangandusliidu lõpuleviimise edusammudest see on tõesti väga oluline, sellel on suur mõju äh, kogu meie pangandussüsteemile, äh, ka liikmesriikidele. sellele tuleb tagada ka muidugi ka järelevalve. me nimetame selle järelevalveorgani äh, juhid, aga me ei saa seda üksinda teha ja võib-olla homme Econi voorul pakun teile, liikmesriikide parlamendile välja selle, et mõtleksid, kuidas me võiksime siin tagada struktureeritud koostööd selleks, et äh, tõhusalt välja äh, selgitada riikide põhiselt äh, probleemid ja siis koos vaadata, kuidas dialoogi pidada ja kuidas järelevalvet tagada pangandusliidule. nii et see on üks selline näide, aga ma arvan, et meil on päris palju teha selleks, et, et tagada demokraatlik äh, õiguspärasus Majandus- ja Rahandusliidule, palun, Jean. aitäh, Roberto, aitäh, aitäh igale ühele teist, igale kolleegile sõnavõttude eest. tänasel arvamuste vahetusel selle üle, mis võiks olla hea euroala juhtimine, suur aitäh ka asepresident Dombrovskisele ja volinik Pierre Moskovitšile on selge, et äh, homme hommikul juba jätkame omavahenditega. ma usun, et siinkohal on tegemist äh, elutähtsa teemaga Euroopa Liidu jaoks me oleme loonud mehhanismi juhtimaks majandus- ja rahanduspoliitikat, meil on olemas Euroopa Keskpank, Euroopa rahanduspoliitika, kuid meil ei ole tegelikku Euroopa majanduspoliitikat. igal liikmesriigil on suveräänsus neis küsimustes ja ka oma eelarves. puudu on samuti sotsiaalsest mõõtmest. ei saa väita, et lähenemine oleks äh, saavutatud täiel määral euroalal. euroala valitsemine on päris imepärane olnud, sellepärast et seda on väga raske saavutada. rahandusministrid on olnud liiga lahked üksteisega, liiga andestavad. me oleme lasknud asjadel minna, parlamentaarne järelevalve ei toiminud ja see on ka põhjuseks, miks meie kohtumine on niivõrd oluline, kui tekkis vajadus luua Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, siis me lõime sellega institutsiooni, mille, mida rahastati euroala liikmete poolt, tegemist on Euroopa Liidu ees, eelarvetega, mis siis vajalikud vahendid eraldasid ja mis võimaldas finantsstabiilsusmehhanismil toimima hakata rääkides solidaarsusest ja rääkida teatud riikide liigsete võlgade jagamisest, ma arvan, et siin me peaksime sellest omad järeldid, järeldused tegema ning looma vahendid selleks, et juhtida kogu protsessi. meil ei ole öö, äh, oma mm, varahoidjad, meil on äh, oma välisteenistus, äh, aga meil on ka oma ühisraha, aga meil ei ole ühtegi äh, varahoidjat ega üldist juhtimist, nii et lisaks äh, eelarvele ähm, puudutab see küsimus tegelikult kogu euroala juhtimist ja valitsemist, mida ja seda tuleb äh, täpsustada. siin räägiti maksukonkurentsi kaasnevatest probleemidest on täiesti šokeeriv, et hargmaised ettevõtted ei maksa tasu äh,, ei maksa makse oma kasumi pealt euroalal, aga see on seadusepärane, sellepärast et eurooplased ise pakuvad üksteisele konkurentsi neis küsimustes. siin oleks vaja suuremat läbipaistvust. meil on tõesti tohutu suur äh, edumarginaal veel siin. ja see järelevalve, euroala järelevalve, euroala juhtimise järelevalve, kui me tahame, et äh, riigi Äh, pead ja valitsusjuhid tegeleksid sellega ja sellele tähelepanu pööraksid, siis äh, peaks ka avalikkus sellele küsimusele tähelepanu pöörama, aga kas euroalal on omaenda avalikkus ja arvamus? ma loodan, et me nii kaugele jõuame, ma loodan, et äh, sellised kohtumised nagu täna õhtul aitavad sellele kaasa, samuti homme hommikune. suur aitäh teile osalemise eest lõpetame siinkohal oma töö tänaseks, homme hommikul kohtume üheksa kolmkümmend omavahendite küsimustes. aga ettevaates, kui me räägime omavahenditest Euroopas, siis mõelgem ka Euroopa maksumaksjatele, raportis, Moti raportis on selgelt öeldud, et kui Euroopa Liit hakkab koguma oma vahendeid, siis tuleks samaväärselt äh, vähendada liikmesriikide poolseid või kohalike omavalitsuste poolseid makseid. head kolleegid, head õhtut ja aitäh osalemast! ütlesin, et äh, omavahendite osas on äh, üks äh, sessioon, aga meil on neid veel kaks teist homme. igal juhul, nagu Pierre Moskovitšigi ütles, tahaksin veel kord rõhutada omavahendite osatähtsust, sellepärast et see puudutab nii Euroopa liikmesriikide parlamente kui ka Euroopa Parlamenti ennast. <laughs> okei okay..